ja me neeme, guten tag, me neeme unsere. tere päevast, me jätkame tööga. palun võtke kohad sisse. me jätkame oma tööga ja ma tervitan teid neljateistkümnenda päevakorrapunkti arutelule. ja eetikapõhimõtted komisjonis on teemaks Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine ja ma tervitan ka volinik Günter Oettingeri, kes personali eest vastutab siin ja tema meeskonda, kes seda saadab. ja meil on sada nelikümmend, sada kolmkümmend neli küsimust teile esitatud ja täname, et te olete sellega tutvunud. ja me saime õigeks ajaks äh, ka teie vastused kätte ja te näete, et see dokumentide patakas on üsna muljetavaldav, nii et suur tänu, et te täi-, olete siin läbipaistvuse selle hunni, paberihunikuga taganud. jah, aga meil on endiselt terve rida küsimusi. kõigepealt teatud üllatus oli kogu selle menetluse käigus meie jaoks. kolleegium, otsustajad, et nemad otsustasid asja, kui ainult kolm inimest ette teadsid sellest ametisse nimetamisest ja ainult üks kandidaat oli sellele kõrgele ametikohale. ja et kaks isikut veel teadsid sellest ja, ja kellelgi ei tekkinud küsimusi, et kuidagi oleks pidanud teistmoodi talitama ja see on see küsimuste komplekt. teiseks kogu menetlus. jah nüüd äh, asepeasekretäri äh, ametisse nimetamine äh, toimus ja siis samal kolleegiumi istungil anti teada, et peasekretäri koht on vabaks jäänud ja siis viidi üle sellele kohale asepeasekretär. ja kummaline, et mitte keegi ei esitanud seejuures küsimusi ja me loodame, et me teiega saame sellest edasi rääkida. ja kolmandaks, kogu olukorra kirjeldus, eh, nimelt kabinet ja karjääriametnikud. jah, statuudis on ette nähtud menetlus Äh, kuidas ametisse nimetatakse, kakskümmend protsenti ametnikest ei äh, saame ametikohta konkursi kaudu, aga me teame, et äh, konkursid on keerulised ja rasked võita. ja peadirektorid, me näeme, tulevad ikka rohkem ja rohkem kabinetti juhtide kohtadelt ja et palju kiirem on siis menetlus kui tavalise menetluse korras, mis puudutab kõiki karjääriametnikke ja e, nüüd on kaks aastat, enne kui e, komisjon vahetub ja tähtis on ikkagi, et ka väljaspool kabinetti saaksid kõrgetele ametikohtadele komisjonis ametnikud. ja meie oleme alati olnud e, sellise kiirmenetluse vastu, kui tegemist on poliitiliste ametisse nimetamistega. ja see on, jätab sellise karistamatuse mulje, et võidakse talitada nagu tahetakse, mitte järgida eeskirju. me oleme seda menetlust alati kritiseerinud ja oleme kutsunud ka ikkagi võrdseid võimalusi looma ametikohtadele konkureerimisel ja nimetamisel. ja kõike seda me tahame arutada Eh, jah, praegune peasekretär on jah, väga pühendunud ametnik, kes on kiiresti karjääri teinud, kaheksateist aastat eh, kabinetis töötanud ja selle vastu meil ei ole midagi, me ei arva, et tal oleks puudu juhtimiskogemustest. Mm, aga mm, eh, jah, tähtis on, et et eh, peadirektorid eh, igal aastal annaksid aru ka meie komisjonis tegemist, tehtu eest. ja nii, et meil ei ole mingisuguseid kõhklusi tema kutsealaste oskuste koha pealt ja selles ei ole üldse asi. aga eh, asi on selles, kuidas avalikkus seda kõike näeb ja milline olukord on kujunenud Äh, selle menetluse tulemusena ja me tahame sellest teiega rääkida. palun, härra Oettinger, teil on nüüd sõna. ma tänan, proua esimees, lugupeetud saadikud, lugupeetud daamid ja härrad. ma tänan selle võimaluse eest teiega siin asjakohases komisjonis arutada neid küsimusi, mis on nüüd avalikkuses arutusel ja ka vastata nendele küsimustele, mis te olete meile kirjalikult saatnud. meil turmu, toimus Strasbourgis äh, täiskogule arutelu ja leiti, et on vaja personali küsimused äh, luubi alla võtta ja käsitleda neid põhjalikumalt omavahel ja ma kinnitan teile, et tahame Eh, jah, väga läbipaistvalt kõiki eh, neid teemasid käsitleda, mitte eh, üle rääkida nendest küsimustest, mis te meile esitasite, mida oli kokku sada nelikümmend kolm ükshaaval, vaid üldiselt jah, kell kolm öösel jah, suveaja kehtestamisega saab, saatsime need vastused teile teele, see oli tähtajaks ja äh, ma ei taha kritiseerida teid sellest, et oleks võinud meile ikkagi anda ühe päeva juurde, teisipäeva, mitte esmaspäeva hommik esitamiseks. aga arvestades, et samal ajal ka pooleteise päeva pärast toimus ülemkogu, äh, kõik oli väga tihe, see meie töögraafik ja samas eh, meie vastutame kõiki toimuva eest, nii et teisipäeva õhtu, kolmapäev mm, peadirektoraat, inimpersonaliga tegelev ja õigustalitus pidid eh, kõik üle kontrollima ja valmistama ette vastused väga lühikese aja jooksul ja see ei olnud lihtne, sest see küsimuste Ähm, esitamine ja nende küsimuste järjekord oli ka ähm, korduv ja kattuv ja see struktuur, kuidas need esitati, ei olnud suurem asi, aga ma ei taha seda siin kritiseerida. ja reedel ma vaatasin neid vastuseid ja äh, äh, nõukogu presidendile saatsin reede õhtul ka need küsimused ja vastused tutvumiseks ja siis laupäeval sai ta veel teha täiendavaid märkusi meie vastustesse. ja me tõesti terve öö töötasime väga kiiresti, siis veel toimetasime selle teksti ja saatsimegi teile teele. see, aga suveaja kehtestamine toimus samal ajal, see oli lihtsalt kokkulangevus, aga me tõesti eh, tegelesime ilma viivituseta ja vastasime kõikidele teie küsimustele. ja Äh, mis on tähtis, et pühapäev ja esmaspäev äh, äh, oli teil nüüd valmistumiseks aega ja läbivaatamiseks aega. nii et me tõesti nii oleme põhjalikult töötanud ja ka teie olete saanud seda teha meil on kaks äh, küsimuste komplekti esiplaanil. esiteks, kas komisjoni poolt ametisse nimetatud uus peasekretär omab isiklikke ja ka kutsealast, ametialast kvalifikatsiooni, kas tal on piisav haridus, kas tal on selja taga töökogemus äh, vastav kas ta on pädev selles valdkonnas, kas ta on ka piisavalt äh, tark nende küsimustega tegelema ja kas ta on ka Euroopa-meelne oma hoiakutes. jah, mina tunnen teda juba kaheksa aastat, isegi pikemalt ja väga põhjalikult ja mina isiklikult küll arvan ja meie komisjoni presidentki on selles veendunud ja kolleegid ka, et tal on olemas isiklikud ja ametialased oskused ja vaja, tingimused, et selles ametikohal töötada ja tõesti tuua need tulemused, mida talt oodatakse. ma olen valmis kuulama ka teie hulgas teistsuguseid arvamusi, aga mina olen küll veendunud selles, mis ma ütlesin nüüd, kas ta ka õiguslikud tingimused täidab? nimelt AD eh, tase, kas tal on olemas, ta on aastaid töötanud kõrgemal juhtival positsioonil ja tal on ka kõik juriidilised, õiguslikud nõuded täidetud. ja teine küsimuste komplekt. kas menetlus oli õiguslikult korrektne. jah, nüüd me võtame seda mm, niimoodi täht-tähelt või, või kas selle nõuete vaimu järgiti. jah, kui me võtame eh, asja täht-tähelt vaadata, siis eh, tekst, millest me pidime juhindama, on meie personali eeskirjad ja kui me vaatame, kas õiguslikud tingimused on täidetud, kas meie personali eeskirjad on täht-tähelt täidetud, siis vastus on äh, teie küsimusele järgmine. juriidiliselt ja tehniliselt on kõik täht-tähelt ja ka äh, sisuliselt äh, täidetud ja ka pärast mitmekordset ülekontrollimist me äh, oleme vaadanud, kas kõik menetluse tingimused on olnud täidetud, oleme tulnud järeldusele, et nii see on ja oleme selles veendunud. nüüd teie küsimustes viidatakse ka dokumentidele, äh, mida te olete soovinud näha. ja meie andmekaitse äh, eeskirjad on, millest me peame lähtuma, nii et eh, dokumendi esitamine ei ole niisama lihtne. ma tean, et teil siin teie kojas on andmekaitse ülioluline alati olnud ja me peame, ei pea teile põhjendama, miks me peame isikuandmeid kaitsma. Eh, jah, eh, isikuandmete kaitse, eraelu puutumatuse kaitse ja see puudutab ka tulevasi kõikide institutsioonide ametisse nimetamise menetlusi, aga me oleme siin teie ees, et teiega, teie komisjoniga neid asju arutada. ja öö, e, oleme ka lubanud öö, e, teile juurdepääsu dokumentidele, seda küll piiratud tingimustel, e, salastatud dokumentidele. ja see ei tähenda seda, et me kavatseme tulevikus seda menetlust muuta, ei, meil on, tegime suure erandi sellega, sest see on meie koostöö huvides, komisjoni ja parlamendi koostöö huvides ja ka avalikkuse usalduse huvides ja me oleme ka Martin Seltmaierilt küsinud luba selleks, et süvendatult eh, nende, selle menetlusega tegeleda, aga me ei ütle, et me seda tulevikus iga kord tegema hakkame. ja eh, teatud ruumis, kindlas ruumis on teie esindajatel võimaldatud juurdepääs menetlusdokumentidele, mis on salastatud kui ma Strasbourgis kaheteistkümnendal märtsil eh, sõna sain, siis ma rääkisin eh, pakettidest, ametisse nimetamise paketi komponentidest. osa komponente on ellu rakendatud, teised ei ole, osa on alles menetluses. menetlus on juba käivitunud. Eh, nimelt kaks asepeasekretäri on praegu meil menetluses e, e, e, kaubanduse peadirektoraadi peasekretäri asetäitja ja seegi on midagi, millega me praegu tegeleme. minu jaoks on oluline ka see, et menetlus toimuks vastavalt statuudile ja personali eeskirjade ja kodukorra sätete kohaselt, et kõigest peetakse kinni. statuudi äh, sätted, milles parlament ja nõukogu on omavahel kokku leppinud ja mis keha, kohalduvad kõigile, on asjakohased. iga institutsioon öö, äh, omab õigust ja kohustust öö, äh, kvalifitseeritud kandidaat ette üles seada ja sellesse ei saa äh, teine institutsioon siis sekkuda ja see käib kõigi kohta vastastikku samuti. ja veel üks asi. et äh, kui tegemist on äh, üleviimisega ja teiseks protsess, mis puudutab edutamist konkursi korras meil on statuudis valikuvõimalus ette nähtud selle kohta. komisjon saab, nagu teisedki institutsioonid, kas üle viia oma personali vakantseks jäänud kohtadele või saab kas sisemise või välise konkursi korras kedagi edutada ametikohale kolm ja pool aastat, mida komis-, mis komisjon on nüüd ametis olnud, on kolleegium eh, kolmekümne kahel juhul tugineda artiklile seitse personalieeskirjadel ja kasutada seda üleviimise menetlust. see puudutab peadirektorite ametikohti, asepeadirektorite ametikohti ja teisi ametikohti, need on need kõrgemad juhtivate töötajate ametikohad, kus seda menetlust on kasutatud ja kolmteist ametnikku on artiklite viisteist ja kuusteist kohaselt äh, erinõunikeks nimetatud vastavalt artiklitele viisteist ja kuusteist. ja kuuskümmend ametnikku kohta vastava artiklile seitse on üle viidud teisele ametikohale, nii et mitte midagi ebatavalist siin ei ole ei Euroopa Liidu institutsioonide seisukohast ega ka öö, liikmesriikide ministeeriumide ja ametite koha pealt ei ole siin midagi uut. iga kord, kui on vaja täita mõni ametikoht, siis pärast kuulamist otsustatakse ära, seda teevad volinikud kes selle valdkonna eest vastutavad, et kas korraldatakse konkurss või tehakse üleviimine. nii et nii me saame eh, ajasurve all ja oma eesmärki täites otsustada, et eh, õige inimene õigel ajal õigele ametikohale suunata ja võin öelda oma kogemustest viis aastat energeetikaga tegeledes Äh, oli mul üks äh, direktor põllumajanduse peadirektoraadist, äh, oli vaja ümber suunata teise peadirektoraati, siseturu ja infrastruktuuri peadirektoraati väga lühikese aja jooksul. ta oli väga kogenud, see oli õige mees õigele ametikohale ja tollane peadirektor oli samal ajal, kes ta töötas ühises uurimiskeskuses, ka äh, viidi üle peadirektori ametikohale, ühte peadirektoraati. Äh, nii et äh, need olid lühikese aja tagant toimunud kaks üleviimist, mis minu arvates olid väga põhjendatud. nüüd viimastel nädalatel või viimastes küsimustes küsitakse, et kas mina ja teised volinikud olime korralikult kursis toimunuga. ma kordan üle, kuna te peate seda oluliseks. mina äh, selle paketi puhul äh, rääkisin kolleegidega äh, kõnealuste isikuste üle arutasime nende vanust, töökogemust, staaži, ettevalmistust. see personalipakett on midagi, mille me kokku panime meie töötajatega, ma kaasasin ka teised peadirektoraadid ja valdkondlikud volinikud paketi kokkupanemiseks ja kõikide kandidaatidega ma ka rääkisin ja üks päev enne äh, otsuse langetamist äh, äh, informeeris mind ja härra Timmermansi, et härra Italianer tahab minna pensionile ja siis tehti ettepanek see kaks etappi härra Selmajeri puhul läbi astuda. nii et tegemist on kogu paketiga selle ettepaneku tegi äh, president, komisjoni president peasekretäri kohta ja mina olin sellega nõus. ja pärast seda kolleegium hääletas selle poolt ühehäälselt. keegi vastu ei olnud Eh, kandidaat eh, on sobilik, oli sobilik sellele ametikohale, vastas eh, täielikult kõikidele nõudmistele, mis peasekretäri ametikohal on, nii et mitte ainult tähe, vaid ka vaimu järgi olid täidetud personali eeskirjade nõuded. nii et ma palun, et te pärast oma menetluse lõppu kinnitaksite mulle üle, et tõesti, meie oleme kinni pidanud statuudist, mille te ise olete ju siin heaks kiitnud. aitäh, härra volinik! nüüd äh, Valeri Montebello õigustalitusest saab sõna ja palusin tal rääkida meile artiklist seitse personalieeskirjast ja selle mõttest. proua Montebello, kus te olete, palun teeme sõna. Merci, madame la présidente. Merci d'avoir tänan, proua esinejana ja tänan kutse eest õigusteenistusele. selleks, et saaksime objektiivse sõltumatu arvamuse välja öelda, tahaksin teile öelda, et see ei ole sugugi nii lihtne. on personali eeskiri ja on ka jurisprudents, äh, otsused, mis on langetatud, need, seda kõik kohtupraktika, seda tuleb kombineerida tegemist on meil hetkel ametniku üleviimisega. ja kes siis otsustab nimetada, kes otsustab üle viia, kes otsustab ametniku uuele kohale määrata, need on, seda teevad insti-, institutsioonid, haldusorganid institutsioonides ja kohtunikud on mitmel korral rõhutanud, et institutsioonidel on äh, suur suvaõigus selles osas, kuidas nad oma tegevust korraldavad vastavalt nende, neile antud tööülesannetele, kuid nad peavad tegutsema, pidades kinni teenistuse huvidest ja töökohtade võrreldavusest. proua esinaine, nüüd mis on teenistuse huvi ja kes selle üle järelevalvet teostab, see on väga huvi, see on väga oluline mõiste. selle alusel viiakse üle või mitte ametnik, ilma näiteks, et töökohta välja kuulutataks. teenistuse huvi üle peavad järelevalvet kohtunikud, kui nendele, kui nende poole pöördutakse ja loomulikult sellisel juhul nad kontrollivad fakte, kuid ühtlasi ka asjaolusid, selleks, et anda oma hinnang, kas tegemist on personali eeskirjadest kinnipidamisega. kui me vaatame üleviimist lähemalt, mis on ametniku üleviimine? ametniku üleviimine, prantsuse keeles kasutatakse ka sõna mutation, ametniku üleviimine ühelt töökohalt teisele töökohale. tuhande üheksasaja kahekümne, kaheksakümne esimesel aastal kohtuasjas Kindermann komisjoni vastu defineeriti see mõiste ja, ja antud juhul oli tegemist vaba töökohaga ja personalieeskirjades on öelnud, öeldud, et vaba koht on äärmiselt olulise tähtsusega mõiste. miks? sest ametniku nimetamise eesmärk, seda ütleb äh, personalieeskiri, täita vaba töökoht, vakantne töökoht. artikkel seitse koos artikliga neli personalieeskirjades, soovitan lugeda kas äh, vakantne ametikoht tuleb välja kuulutada või mitte, selles seisnebki kogu küsimus. vastus on jah, põhimõtteliselt institutsioon otsustab koha, kes otsustab koha täita, hetkest, mil selline otsus langetatakse, sest see koht võidakse ka ära kaotada, tuleb see koht välja kuulutada. seda ütleb personali eeskirja artikkel neli, kõik vabad töö, kõigist vabadest töökohtadest antakse personalile teada, kui institutsioon otsustab koha täita. kas on erandeid sellele põhimõttele? jällegi, selles, selles ongi küsimus, jah, erandid eksisteerivad ja nii tuleb seda ka öelda, tegemist on objektiivse arvamusega, nagu teile siin praegu seda ütlen, jah. Need erandid eksisteerivad, kuid nad ei ole personali eeskirjades kirjas Nend-, need erandid on kehtestanud Euroopa Kohtu kohtunikud. seitsmekümne viiel juhtumil, kus ametnikke on üle viidud, ole, on tõdetud, et on võimalik ametnikku üle viia ilma, et koht välja kuulutatakse, tähendab ilma, et kirjalikult oleks koht välja kuulutatud ja kohtunikud räägivad ametniku töökoha ümbernimetamisest. ma seletan, mida, millega on täpsemalt tegu. ametnik antud juhul viiakse üle koos oma tööga. kohtuotsus siinkohal, Rasmusson komisjoni vastu on siin heaks näiteks. mida see tähendab? mida tähendab, et ametnik lahkub koos oma tööga? siin on, sellest kohtuasja põhjal on seda võimalik äh, kergemini mõista. Äh, eranditest rääkides veel, mida saab piiratud juhtudel kasutada, kohtunikud rõhutavad, et selline üleviimine peab olema õigustatud teenistuse huvi kaudu ja see on oluline mõiste, teenistuse huvi. konkreetselt tähendab see seda, et olukord peab olema tõsine ja enamasti ka kiireloomuline. et ma, nagu ma teile ütlesin, selleks, et ennast ette valmistada, tänaseks äh, tutvusin kohtupraktikaga ja nädalavahetusel äh, töötasin tõsiselt ja leidsin umbes seitsekümmend viis kohtuasja, kus tegemist oli ametnike ümbersuunamisega, on tegelikult äh, võib näha kolme erinevat tüüpi juhtumeid kõigepealt koos oma tööga viiakse ametnik üle sellisel juhul, kui tegemist on konfliktsete suhetega, nimetaks neid rasketeks äh, suheteks töökohal, tegemist on pingetega. Been Euroopa Parlamendi vastu näiteks on selline juhtum. siin oli tegemist ametnikuga, kes palus Äh, toetust ahistamisjuhtumi puhul, see oli esimest tüüpi olukord. teist tüüpi olukord, mida me näeme paljudes äh, lahendites, on juhtum, kus ametnik äh, suunatakse ümber, kui tegemist on tegema, tegemajätmistega, rikkumiste kahtlusega ja raske on otsustada, kas on vaja uurimist läbi viia, näiteks Plutušek komisjoni vastu on selline juhtum. ja kõige olulisem kolmas tüüp, ametnik suunatakse ümber, kui on vajalik korraldada või ümber korraldada tööd, sellepärast et talitus ei toimi tõhusalt või optimaalselt. sellisel juhul kohtunik vaatab väga põhjalikult väl-, läbi, mis on teenistuse huvi, arvestab, milliseid ülesandeid on vaja täita, arvestab, mis tüüpi töökohaga on tegemist ja arvestab ka hierarhilise struktuuriga. siin on oluline kohtulahend Guggenheim Euroopa Komisjoni vastu. selles äh, otsuses oli tegemist äh, Euroopa Kutseõppekeskusega Thessalonikis ja kohtuotsuses ko kohtunik äh, oli otsustanud, et juriidiliselt oli võimalik ümber suunata mitu ametnikku olulistele ametikohtadele, ilma et avaldataks vakantsed ametikohad selleks, et korraldada teenistustöö ümber, kuid kõige kohasem lahendus ja kõige tavapärasem lahendus oleks olnud siiski kandidaatidele kutse vormis koostamine tegemist on tõepoolest pädevate ametnike leidmisega, aga, aga sta, aga samas ütleb ka personali eeskiri, tuleb leida kõige kompetentsemad, pädevamad ametnikud, seepärast on ja Guggenheimi kohtujas ütleb kohtunik, selleks oleks kohane korraldada sisekonkurss. kas on nüüd võim-, sisevaliku menetlus, kas seda on võimalik teha ilma ametikohta avalikuks tegemata? jah, kohtunik ütleb jah, see on võimalik on võimalik inimesi võrrelda nende töö tulemuste ja muu põhjal ja sellisel juhul on võimalik välja valida kõige pädevam isik tööülesannete täitmiseks. kokkuvõttes tahan rõhutada, et artikkel seitse ja vaba ametikoha väljakuulutamisega üleviimine ja selle kohased erandid, millest räägib Euroopa kohtunik, Euroopa Kohus see on võimalik tingimusel, et seda üleviimist õigustaks tingimata teenistuse huvitusel. aitäh selle info eest ning järeldus on, et oleks olnud ikkagi kena avaldada teade selle koha kohta ning kuna seda ei avalda, nagu me teame, siis peame selle küsimusega veel käsitlema. nüüd, nagu kokku lepitud, viis minutit eh, iga fraktsiooni esindajale küsimuseks ja vastuseks eh, volinikult. vahetusformaadis küsimus-vastus ning esimesena saab sõna kolleeg Sarvamaa. Äh, <clears throat> aitäh! palju on räägitud Euroopa Liidu mullikeses ja meedias sellest ning, ning väga palju on avaldatud rahulolematust. et on selge, et meil on vaja õhk puhtaks rääkida. mul on hea meel, volinik Oettinger, et te tulite meie komisjoni ning loodetavasti suudate aidata meil selle õhu puhtaks rääkida. lubage, ma ütlen ühe asja selgelt välja meil on vaja täielikku läbipaistvust. ja me peame olema väga hoolikad, et kõik oleks õiglane Euroopa Liidu institutsioonide kõrgeimal tasemel. meie jaoks on küsimus praegu, kas läbipaistvuse puudus antud ametisse nimetamise menetluses härra Selmajeri puhul seab küsimuse alla õigluse kriteeriumi täidetuse et üks asi on, kui meil ei ole läbipaistvust, nii nagu antud juhul seda ei ole olnud paraku, ja teine asi, kui toimitakse ebaõiglaselt. Need kaks asja võivad kattuda, aga nad ei ole samastatavad. kas antud juhul esimene asi viis teiseni, on küsimus, mille meie soovime lahendada. nii et minu küsimus teile, volinik Ettinger, mul on kaks küsimust esiteks on siis, et kas kõiki reegleid selles menetluses järgiti, nii et mingit kahtlust selle otsuse, selle menetluse õiguspärasuses ei ole. ja teine, minu jaoks võib-olla olulisem küsimus, kuidas teie volinikuna, kes vastutab äh, personaliküsimuste eest, hindate seda menetlust? kas äh, see kulges sujuvalt, kas see kulges ootuspäraselt? aitäh! kolm minutit, härra Olink. hea aplaudutame enda andmeid. austatud parlamendiliige, daamid ja härrad. olles kontrollinud kõiki menetluse etappe, oleme me veendunud, et kõik meile kehtestatud normid on järgitud, kõik, kõiki norme on järgitud. ning teie kirjutatud regulatsioone ei ole rikutatud. kas see menetlus nüüd kulges hästi või ootuspäraselt, see on nüüd poliitiline ja isiklik küsimus. no me peame ise me alati ju saame mõelda, mõelda sellele, mida oleks saanud paremini teha. sest tagantjärele oleme me kõik targ, targemad. aga alustame komisjonist pärast seda, kui me pühapäeva õhtul eh, teile, teie küsimustele vastused saatsime, on nüüd eh, teie otsustada, sest teie olete ju selle menetluse peremehed. ning eh, see eilne tweet, mis oli väga isiklik, et seda sisuliselt, see ei saa sisuliselt kajastada ju komisjoni arvamust. sisuliselt on küsimus sellest, kas menetlust on järgitud, küsimus teile, mitte mulle. sest meie vastasime küsimustele, mis meile äh, esitati ning te ei peaks praegu seda hakata meil, hakkama meilt uuesti küsima, vaid peaksite nüüd meie vastut-, vastuste põhjal hindama, kas äh, on menetlust järgi, järgitud või mitte ja, ja siis äh, teie hinnangu põhjal saaksime aruteluga jätkata. Äh, teistpidi võiks öelda loomulikult, et nii poliitikas kui avalikkuses tuleb meil paratamatult leppida teatud rünnetega meie vastu, nii teil kui minul aga minu meelest see, kuidas äh, praegu käitutakse Martin Selmajäriga, suhtuge temasse, kuidas äh, tahate, on, ei ole olnud kõige parem. see on mõnes mõttes nagu tema, tema suhtes ebaõiglane käsitlus. võiks tuua ka teisi näiteid mille põhjal menetlus on muutunud, aga igal juhul see tulemus ja menetlus minu hinnangul, tulen selle juurde tagasi, meie õigusliku hinnangu kohaselt on olnud korrakohane. järgmisena kolleeg Ajala Sender. aitäh. mul on väga hea meel, et volinik Oettinger on tulnud siia meie küsimustele vastama tahaksin omalt poolt öelda, et nagu te ütlesite, et kaks tahte asja tuleb arvestada, kui me mingit õigusakti kohaldame, üks on selle äh, õigusakti seaduse täht ja teine on selle mõte. me oleme juba nädalaid mõelnud selle üle, kas see, mis toimus, oli hea või halb. jah ja, ja meile tundub suure tõenäosusega, et see, mis toimub, ei vasta ikkagi selle akti mõttele. tahan küsida kolme asja. esiteks, härra Junckeri kabinetiülem, teda teavitati ju, te ütlesite, et, et ta oli kursis kavandatud muudatustega. et küsimus on nüüd selles, kas härra Italianer teatas presidendile sellest kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses varakult. ei ole päris selge, kas kaks tuhat kaheksateist alguses kabinetiülem oli juba teadlik sellest, et härra Italianer kavatseb lahkuda oma ametist. nii et hinnates seda, kas kas antud juhul õigusakti mõtet järgiti, tuleb äh, hinnata eelkõige seda, kas meil oli olemas mingi huvide konflikt või mitte. ning äh, kabineti ülem ja uus äh, peasekretär, siin tekib küsimus, kas, kas ta oli, kas ta oli kaasatud mingite nende dokumentide ettevalmistamisse või ka mm, meie küsimustele vastuste ettevalmistamisse ja ka võib-olla teisi kandidaate, kes oleksid võinud kandideerida, kuidagi mõjutati mitte kandideerima. nii et äh, me tahaksime teada, mis toimus siis selles hindamise etapis ja kuidas siis teine võimalik kandidaat loobus kandideerimast ja, ja siis see, see pakett kandidaate, mis heaks kiidetakse millest me kuulsime juba, tundub, et mõned peadirektorid siiski esitasid vastuväiteid ja tahaksin teada natuke rohkem sellest ja samuti sellest, kuidas seda menetlust oleks võimalik muuta. ja kujundada niisugune objektiivne ja läbipaistev mittediskrimineeriv menetlus, mis oleks avatud kõigile huvitatutele, et kuidas oleks võimalik seda menetlust parandada, nii et tagada, et see tõesti paremini toimib ja et tulevikus me ei täida mitte ainult seaduse tähte, vaid ka järgime seaduse mõtet. et kas te oleksite valmis üle vaatama selle regulatsiooni, seda muuta vastavalt artiklile kakskümmend, pärast kui härra Juncker lahkub oma ametist, aitäh! ühte asjast ma päris aru ei saanud ja ei saa sellele seetõttu vastata. Te, te rääkisite äh, vist partei kogunemistest, kus, erakonna kogumistest, kus oleks võinud seda arutada. mina ei tea, et oleks olnud mingeid erakondlikke kogunemisi, kus oleks peasekretäri positsiooni või ametisse nimetamist äh, arutatud või selle üle läbi räägitud teine kandidaat äh, asepeasekretäri kohale. alguses esitas oma kandidatuuri, ent äh, siis te, tema suhtes ei tehtud mitte otsust, et ta ei kvalifitseeru, vaid ta ise võttis oma kandidatuuri tagasi. teiseks kas midagi peasekretäri ametiga seoses regulatsioonis peaks muutma? no loomulikult me võime mõelda selle üle, mida annab paremini, paremaks teha. nii parlamendi kui komisjoni puhul kui nõukogu struktuurides, see puudutab meid kõiki. kehtib meie kõigi suhtes. ja te ütlesite, proua parlamendiliige, et seaduse tähte järgida, et kui seda on järgitud ja kui seda Äh, kui te niimoodi sõnastate selle, siis, siis tegelikult oleks see juba äh, täiesti aktsepteeritav, sellepärast et parlamendi poolt vastu võetud õigusakt koosnebki ju seaduse tähtedest. ja selle põhjendamist, põhjendamise kohta võime lugeda kohtuotsustest ja, ja seaduse mõtte kohta. aga igal juhul seadus koosneb tähtedest, sõnadest, lausetest ja, ja lõikudest, millest me mida me loeme, mõistame ja järgime. nii et kui seaduse tähte on järgitud, siis, siis sisuliselt see võtaks juba väga palju kahtlusi maha selle menetluse suhtes, kui te niisuguse seisukoha võtate. reeglid aga ei pruugi tingimata olla seaduse tähte järgides sisuliselt järgitud või võivad olla osaliselt järgitud. ning ning siin on teatud tingimuslikkus. aga selle puhul me oleme juba oletuste valdkonnas. et kui oleks midagi konkreetset, millest kinni haagata eh, seaduse tähe järgimise osas, siis võiks kaaluda vastava seaduse tähe puhul selle selle muutmist. aga eristusseaduse tähe ja mõtte vahel, ma ise olen jurist, et see, see eristus ei aita mind väga edasi. oma ülesandeid täites pean ma ikkagi järgima mingit õigusteksti, täitma seda õigusakti, antud juhul personalieeskirja, mille üks autoritest on parlament ning siis kui me räägime seaduse mõttest, siis me räägime teie ootustest ja see ootus tegelikult peaks kajastuma seaduse tähes ja kui ta ei kajastu, siis peaks seaduse tähte vastavalt muutma. reeglite järgimine ja seaduse tähe järgimine, aga seaduse mõtte mittejärgimine või üks niisugune võimalus on asi, nii nagu ma teist praegu aru saan aga igal juhul ma tahtsin küsida aasta alguse kohta, kui härra Italianer teatas härra Junckerile, et tema kavatseb lahkuda peasekretäri ametist ning äh, ma tahaksin küsida, kas härra Juncker arutas seda oma kabineti ülemaga? millele ma sihin, kas selles ahelas on tekkinud kuskil huvide konflikt ja isikud on saanud äh, siseinfot? sest eh, meil oli ju üks rahvapartei kogunemine, mille fototel on näha ka härra Selmajärv, selle tõttu minu küsimus ka. ja minu selge küsimus oli, kas härra Italianer teatas härra Junckerile kaks tuhat kaheksateist alguses ja kuna ta täpselt teatas, kui ta teatas oma lahkumisest ja kas see info jõudis kabineti ülemani, härra Junckeri kabineti ülemani enne kahekümnendat veebruari. kui kogu see asi teatavaks sai. et me kuuleksime teilt eh, hea meelega, kes täpselt mida tegi ja mis siis reaalselt toimus Euroopa Komisjonis ja kas härra Juncker oli teadlik sellest äh, aegsasti või mitte. austatud parlamendiliige, nii palju kui mina tean ka dokumentidest ja vestlustest inimestega, ja ma kavatsen tõesti, äh, ma räägin nii, nagu asi oli Juncker oli tippkandidaat, komisjoni presidendi kohale sai komisjoni presidendiks ja, ja tal on õigus oma meeskond moodustada, see oli juunis-juulis kaks tuhat neliteist. uut komisjoni ette valmistades, selle struktuuri ette valmistades ning kandidaate, kandidaatidega kohtudes liikmesriikidest ja mõnede kandidaatidega vestelda nende tulevastel teemadel ning äh, liikmesriikidega suhelda teemal, et võib-olla liikmesriik peaks esitama naiskandidaadi. selleks oli vaja, et komisjoni nimetatud, ent mitte ametisse kinnitatud president äh, omaks tervet meeskonda. ja selle meeskonna juht oli Martin Selmajärv. juba esimesest päevast oli ta meie komisjoni meie komisjoniga seda tööd tegemas ning äh, võitis Kerstin Tei äh, koha üle. ning äh, komisjoni jät-, järjepidevuse seisukohalt oli meie huvides, et ta jätkaks. ning kaks tuhat viisteist personalipaketi ette valmistades kevadel kaks tuhat viisteist nagu praegugi veebruaris eh, esitati meile hindamise tulemused ning proua Kerstin Tei ütles meile siis, et tema sooviks kasutada seda võimalust lahkuda peasekretäri ametist ja Jean-Claude Juncker aktsepteeris seda ning arutas seda loomulikult oma kabineti ülemaga, oma lähima kaastöötajaga ning jõudis järeldusele, et läbi üleviimise on võimalik see kõrge ametnik, härra Italianer peadirektori ametist konkurentsi peadirektoraadis viia üle komisjoni peasekretäri ametisse. ning äh, see otsus tehti samal päeval komisjoni kolleegiumis. härra Italianer ütles tookord oma ametisse astudes, et ta ei jää ametisse terveks ametiajaks vaid oma isiklike kavade kohaselt tõenäoliselt lahkub sellest ametist varem. ning äh, üldjoontes lepiti kokku kahe või enama aasta pikkuses ameti ole, ametis olemises. tol ajal äh, üritas äh, meie president, komisjoni president siis saavutada natuke pikemat ametis, ametile pühendamist, võib-olla komisjoni mandaadi lõpuni, järgmise aasta sügiseni, et härra Italianer sellesse ametisse jääks. Need, nende katsetega jätkas ta kuni viimaste härra Italianeri ametisoleku päevadeni, toimusid mitmed kohtumised veel jaanuarini välja, mille toimumist saavad kinnitada nii härra Italianer kui ka president Juncker aga mingil hetkel oli selge, et nüüd tuleb ikkagi see personalipakett ära otsustada. ning siis tuli ka teha otsus, kas härra Italianer jääb ametisse või mitte ning härra Italianer veel kord kinnitas oma otsust, et tema kavatseb kasutada seda võimalust ametist lahkumiseks ning siis pidi president Juncker otsustama, kes oleks sobiv isik amet, tühjaks jäänud ametit täitma ning ta jõudis järeldusele, et härra Selmaier on sobiv isik. see oli president Junckeri veendunud otsus, veendunud eelistus, ah, et konkreetsel hetkel just see konkreetne isik sobib sellesse konkreetsesse ametisse ja ma mõistan seda otsust. ning päeval, mis eelnes kolleegiumis personaliotsuste tegemisele, lähtudes sellest, et härra Italianer lahkub ametist ning et härra Juncker, Juncker siis kavatseb teha ettepaneku nimetada ametisse härra Selmaier, härra Timmermans komisjoni esimese asepresidendina ning äh, tiheda koostööd tegeva kolleegiga, hoolimata sellest, et ta teisest erakonnast on, äh, teda sellest teavitati ning kahekümnenda õhtul kui mina esitlesin talle minu poolt ettevalmistatud paketti ning rääkisin oma hinnangutest paljudele kandidaatidele, üleviimistest, ametisse nimetamistest ning konkursside väljakuulutamistest, teatas tema mulle oma kavatsusest, et kuna härra Italiane lahkub, siis härra Selmairile, härra Selmeri võiks sellesse ametisse nimetada. praegu ma rohkem siin vastata ei saa, sest ma üritasin, ma olen kirjeldanud seda olukorda juba eelmiste Euroopa valimiste toimumisest saadik, et, et äh, anda teile aimu kogu protsessist. kolleeg Vistisen. suur tänu tulemast ja küsimustele vastamast, härra volinik. väga huvitav äh, rääkides sellest, kuidas avalikkus näeb seda ja kuidas volinik ise on varem vastanud. järgmisel päeval saatsite meile vastused. komisjoni asepressindaja säutsus, et kuna tegemist oli saja, saja, sada protsenti täidetud reeglitega, siis võib-olla oleks nüüd hakata oluline tegema jälle oluliste asjadega. ma ei tea, kas volinik kavatseb vabandada aja raiskamise eest selles asjas aga mulle tundub, et komisjoni üldine lähenemine on olnud, et üsna arrogantselt seda asja lahendada ja ei ole, me ka ei ole väga rõõmsad, et ei täna ega täiskogul härra Junckeril endal ei olnud äh, taipamist osaleda. et aga tahaksin kaks äh, küsimust esitada kuivõrd me seaduse vaimule eriti lähemale ei jõua teie vastustest seni, siis esiteks tahaksin teada, kuidas avalikkus näeb härra Selmaierit ja kuida- ja mida see kõneleb Euroopa Komisjoni reputatsioonist? kõrgeim ametnik Euroopa institutsioonides, see koht lahendatakse partei kohtumisel, mille liige Juncker ise on. kas see on äh, hea viis, kuidas avalikkus äh, võiks äh, hinnata komisjoni kui institutsiooni ja tema teenistusi ja teine küsimus, härra Juncker väidetavalt on ise öelnud, et kui Selmaier peab minema, siis ka tema lahkub. ma leian, et see on vägagi märkimisväärne avaldus, kui see ka tõsiselt nii on kas te selgitaksite, et mida selline avaldus tähendab? kas see kaasab tervet komisjoni, ka teisi volinikke? ja kuidas komisjoni president sellist retoorikat üldse kasutab? hakkame saabida. Äh, härra volinik, palun. lubage mul äh, selgitav vastus anda kahele olulisele küsimusele kõigepealt olen ma siia tulnud sellepärast, et see asi on, see teema on tõsine. ja, ja ma oma ameti poolest tegelen nende teemadega juba päris pikalt ning saan teile objektiivselt ja äh, sisuliselt neid asju valgustada ning olen valmis vastama täiendavatele küsimustele, kui seda vaja on, ka hiljem, kas kirjalikult või siis mõnes teises komisjonis või suuliselt täiendavalt teie komisjoni ees ka enne meie erakonna kogunemist äh, valmis, lugesin ma ja nagu e-, enne teisigi Euroopa taseme kohtumisi kohtuvad äh, erakondade juhud, juhid ning Joseph Dool äh, kutsus ka meie erakonna kokku ja osalesid president Juncker, president Tajani ja president Tusk. ja nõukogu ruumides saadavad neid ju kaastöötajad ning äh, tookord neljapäeval oli üleval väga oluline küsimus, kuidas reageeritakse nendele nõndanimetatud trahvitollidele Ameerika Ühendriikide poolt kuidas, sest volinik Malmström oli just tagasi pöördumas äh, Ameerika Ühendriikidest ning äh, see punkt äh, võeti, mm, võeti arutusele ja seetõttu härra Selmajär oli, oli selles hoones kohal, aga ta ei osalenud erakonna koosolekul, ta oli väljaspool seda ruumi ta, ta lihtsalt käis kaasas komisjoni presidendiga, nagu teevad seda kabinetiülemad, ka kabineti, ka Euroopa Ülemkogu presidendi kabinetiülem, kes saadab oma ülemust ja ootab seal saali juures, olles kohe kättesaadav vajadusel. ja täpselt samuti oli ka antud juhul selle kaubandusteemaga, et volinik Malmström oli tagasi pöördumas ja oli vajadusel vaja regu-, reageerida sellele, kuidas Euroopa Liit peaks toimima niisuguste tollide kehtestamise puhul, kuidas peaks reageerima Euroopa Ülemkogu. ma leian, et see, et ta seal saalis ei ole, oli oluline ja õige, aga samas, et ta, ta pidi olema kättesaadav arvestades seda, et ta sisuliselt selle teemaga tegeles ja et oleks võimalik aegsasti reageerida kiireloomuliselt, kui tehakse Ameerika Ühendriikide poolt mingi pakkumine või tuleb mingi otsus, millele on vaja reageerida. see, selle tajumine avalikkuse poolt ja see ei ole ainult, ma tsiteerin nüüd, Brüsseli mull mida see asi puudutab. see asi puudutab huvitatud kodanikke ka väljaspool Brüsselit, seetõttu on seda asja tõsiselt käsitleda veel olulisem. ning see äh, avalikkuses selle küsimuse tajumine ei ole äh, positiivne, pigem vastupidi. ent ma palun, kui me soovime, et see taju oleks vähemalt objektiivne, siis mea culpa, me saaksime ju kõik mõelda sellele, missugused sammud oleksid olnud paremad. mida oleks saanud paremini teha. aitäh, härra volinik, liigume edasi. kolleeg Randi, palun. ja, tänku <clears throat> veel, voorzitter um.... suur tänu, esine-, esinaine seni kuuldud vastuste põhjal komisjonilt pean ütlema, et näib nagu viimased nädalad ja kuud oleme vaadanud ähm, näidendit, kus Juncker ja Selmayr on näidendi kirjutanud just selles järjekorras. keegi seda käsikirjaga näi-, seda stsenaariumi näinud ei ole ja ülejäänud volinikud äh, täidavad ülejäänud äh, volinike rolle mida on kakskümmend seitse, see, see minu meelest läheb äh, aususe piiridest välja. kõik järgisid algselt stseneeriumi, kuid siis tulid pahad väljastpoolt maailma, kaasa arvatud äh, parlament ja ajakirjanikud ja nad ei soovinud enam stsenaariumi järgi mängida. proua esinaine, olemasoleva info põhjal see, mida ma näen, on see, et on väga äh, tähel-, ettevaatlikult, tähelepanelikult välja töötatud äh, administri-, administratiivne riigipööre, ma saan aru, et komisjoni president Juncker jagas äh, härra Selmeriga härra Italianeri lahkumist puudutavat infot, kuid ma ei saa aru, miks ta seda härra Oettingeriga ei jaganud, kes oli vastutav volinik. kas äh, ei ole mitte umbusaldusavaldus selle voliniku suhtes, kes tegelikult vastutab personaliküsimuste eest. härra Oettinger, kas teile ei tundu, et teist on mööda mindud? et teid ei teavitatud samal ajal kui Hella Selmairit kaks aastat tagasi. härra Juncker algusest peale ütles, soovib poliitilist komisjoni, kes langetab poliitilisi otsuseid ja ma kardan, et Hella Selmairi nimetamine on just näide sellisest poliitilisest otsusest, kuid poliitilistel otsustel on ka poliitilised tagajärjed ja, ja härra Silmeri nimetuse tagajärjed on tohutud, Euroopa Liidu maine on tõsiselt siin ohus ja saanud kahjustatud sellise nimetamise tulemusena. vastuseks meie küsimustele kuuleme sellist trampilikku kõige eitamist, aga palun lugege ajalehti. sellel on mõju, see varjutab järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimised. kui otsust ei muudeta, siis minu küsimus volinikule on järgmine. kuidas Euroopa Komisjon tervikuna kavatseb korvata tehtud kahju, sest seda tuleb teha? hakkame saabida. härra volinik, palun. Ähm, äh, härra parlamendiliige, menetlus ei ei vasta mitte ainult komisjoni sisekorrale, vaid ka Euroopa kehtestatud, Euroopas kehtestatud õigusaktile, personalieeskirjadele, mis võeti vastu parlamendi ja nõukogu poolt avalikult ning mida rakendatakse kõigis Euroopa institutsioonides. teiseks, riigipöördest ma siin küll ei räägiks need meist, kes on kokku puutunud riigipöördega, või ajalooraamatuid loevad. teavad, et riigipöördel on mingi hoopis teine tähendus. nii et selline äh, olukorra kirjeldus minu meelest on sobimatu. kolmandaks, president Juncker kaasas minu selle kaalumisse, kas kandidaati kvalifikatsioonil on, oli mingeid puudu, puudusi, et kui ma oleks olnud seisukohal, et kandidaadiga seotud olid puudused, siis ei olnud, ei oleks see kolleegiumini jõudnud. või kui volinik Timmermans oleks samasuguseid kahtlusi väljendanud. ent mind see kandidatuur veenis, sellepärast et kaheksa aasta vältel olin ma näinud teda igapäevases töös et kas see on nüüd usaldamatus minu suhtes? loomulikult mul oleks olnud hea meel, kui ma oleks teadnud härra Italianari lahkumisest varem. Ah. no ma ei tea, kes sellest täpselt teadsid, kas teadis tulevane kabinetiülem, kas teadis äh, presidendi abikaasa, mis iganes. aga kui seal, siin oleks toimunud mingi leke, siis oleks jällegi mind kahtlustatud sisuliselt on ikkagi tegemist, tegemist on sisulise otsusega ja ka poliitilise otsusega. komisjoni presidendil on ju kõrgemal otsustustasandil vaja inimesi, keda ta saab usaldada, kellele ta saab kindel olla ning kellele ta saab ka poliitiliselt kindel olla. et lisaks halduspoolele on selles ametis ka poliitiline pool nendel otsustel ka poliitiline pool. kui te ütlete, härra parlamendiliige, et, et, et me oma vastustes nii-öelda trampilikult eitame kõike, siis ma arvan, et, et te eksite kahes plaanis. et trampilikkus on komisjonile võõras ja, ja ma lisaks Äh, paluksin, et kui leitakse, et me oleme midagi valesti öelnud või midagi ei pea paika, siis palun nimetage mulle täpselt, kus me oleme midagi valesti öelnud. näidake konkreetne lehekülg ära. et mina oma poliitilises tegevuses ei valeta. ja komisjoni esindades samuti ei valeta. nii et kui kuskil on midagi valesti, siis palun viidake konkreetselt. Mart Stas, palun. tänan, proua esinaine härra Oettinger, tundub, et te ei mõista, te ei anna endale aru, millist kahju on tehtud komisjoni mainele teie poolt valitud menetluse läbi. kogu menetlus, nagu me teie vastuste põhjal näeme, ei olnud avatud ja läbipaistev. teoorias peadirektorid, asepeadirektorid, peasekretärid neid võiks nimetada avatult ja läbipaistvalt vastavalt artikli kakskümmend üheksa personalieeskirjast eevalistate teise menetluse. aastal kaks tuhat viisteist härra Juncker teadis, et härra Italianer läheb pensionile kevadel aastal kaks tuhat kaheksateist. ainult härra Selmaer ja härra Juncker teadsid seda kas ei oleks olnud hea juhtimise näide, et esiteks teid oleks informeeritud juba varases staadiumis sellest, et mis on härra Italianari plaanid enne kahekümnendat veebruari. härra Gerbrandi küsis, kas ei ole, kas ei olnud umbusaldusavaldus teie vastu, kas ei oleks olnud äh, hea juhtimine ka hea haldus, kui see ametikoht oleks äh, täidetud teadmisega, et härra Italianer lahkub kevadel kaks tuhat kaheksateist. härra Oettinger, kas teie meelest ei ole nii, et kogu menetlus härra Selmajärvi nimetamiseks peasekretäri ametikohale äh, tehti nii, et ta oleks poliitiliselt turvalisel positsioonil, et, et kõik oleks valmis selleks, et ta saaks selle koha, kui italiaanlane lahkub. kahekümne esimesel veebruaril otsustas Juncker kasutada artiklit seitse, vihjates teenistuse huvile. Euroopa Parlamendi õigusteenistus ütles, et on võimalik ametnikke üle viia teenistuse huvides, aga ainult siis, kui tegemist on tõsise ja kiireloomulise olukorraga. kas te võiksite mulle öelda, mis siin oli siis nii tõsist ja mi-, miks oli nii kiire kahekümne esimesel veebruaril? miks äh, seda otsust ei oleks saanud edasi lükata kahekümne kaheksandale veebruarile? isegi kui ametikoht oleks olnud, oli tühi esimesest märtsist, siis ikkagi oli neli nädalat aega selleks, et tava, tavapärast menetlust järgida. oli selge, see oli selgelt võimalik, sest selle Seldmaier tehti asepeasekretärid kolme, asepeasekretäriks kolme nädalaga, nii et oleks olnud kindlasti aega oodata esimese selle kuupäevani, kui härra Italianer pidi pensionile minema kas volinikud on lihtsalt lambad, kas neil on olulised äh, ametikohad olnud poliitiliselt minevikus, kas siis, äh, kuidas siis ikkagi üheksa minutiga asi lahendatakse härra Junckeri diktaadi alusel, kas äh, volinikud on lambad kõik, vastake palun. Ähm, ob Herr Juncker härra Junckerit olevat olnud äh, umbustlik minu vastu, selle ei ole minu otsustada. mina ei näe seda, et ta ei oleks mind usaldanud. ja nüüd, et kui oleks menetlus tagasi lükanud, siis järgmisel päeval ei oleks toimunud see, mis toimus nüüd teiseks, et kõik tuli üllatusena selle nimetamise puhul e, ja et üleviimine oli nii üllatav. me otsustasime sellepärast nii, et nii O'Sullivani kui ka Catherine Day kui ka Italianeri puhul me olime talitanud samamoodi, see on võrreldav ilma konkursita e, kevadel kaks tuhat viisteist komisjoni istungil, ma olin siis majandusvolinik, nägin, et Catherine Day läheb ka äh, pensionile ja siis president pakkus välja Italianeri ja kolleegid olid sellega nõus. ma ei tea, mida nüüd peate silmas kindlama positsiooni nimel. peasekretäri ametikoht on väga-väga e, silmapaistev ja tähtis koht, aga see ei ole mingi turvaline koht. see ei tähenda, et teda ei saaks taandada iga järgmine komisjon ja komisjoni president võib kahtluse alla seada tema ametis oleku seal ja midagi ette võtta. ja mis puudutab nüüd härra Junckeri diktaati komisjonile, sellel ma üldse ei peatuks. ta põhjendas komisjonile, miks ta peab aktsepteerima seda, et härra Italianer lahkub ja miks ta peab härra Selmairit õigeks kandidaadiks ja keegi kolleegidest ei seadnud seda kahtluse alla. kui me räägime peaministritest, ja nende eh, kaalukusest, siis jah, et kui nemad eh, oleksid üles seadnud kellegi, siis see oleks diktaat, aga antud juhul küll mingi diktaadiga tegemist ei saa olla. ma tänan. ma pean ütlema, et peasekretäri ametikoht ja konkurss sellele kohale olnuks õige menetlus. ja meiegi komisjonis kuulamine olnuks õige menetlus, aga nüüd kolleeg De Jong. <clears throat> tänan väga, proua esinaine. alustuseks küsiksin kuidas kommenteerida härra Delmari enda avaldust? ta ütles, et ta teadis juba enne jõule, mis hakkab toimuma. nii et küsimus ei olnud sugugi aastast kakskümmend, kaks tuhat viisteist. härra Juncker oli teda juba isiklikult teavitanud, et selline muutus tuleb. ja härra Juncker oli juba valinud härra Selmeri välja härra Italianeri järeltulijana. seda avaldust on kinnitanud ka komisjoni pressiesindaja kas te võiks seda kommenteerida? teiseks, on öeldud, et komisjoni töötajaid see sugugi ei ole häirinud, kaebusi ei ole esitatud, kuid see on väga formaalne lähenemine, kuid mina siiski sain Renouveau ja Demokratia ametiühingult äh, kirja, mis on saadetud äh, volinikule endale, kus väljendatakse pahameelt ja kus nõutakse avatud menetlust seda tüüpi ametikohtade täitmisel. miks seda ei tehtud avatumalt? ja kas, kas kogu menetlust ei tuleks küsimärgi alla seada ja viimane küsimus. kui komisjon on poliitiline, siis langetatakse otsus, nagu te näete, millega, millel on olnud tohutu järellainetus, ajakirjandus on reageerinud. meediastrateegiast rääkides räägite te pressikonverentsidest, kuid see ei ole mingi meediastrateegia, kui meil tegemist on poliitilise institutsiooniga, siis ta peab vastama ühiskonna kriitikale ja vastama sellele. Te, kas te võtate neid muresid tõsiselt? ja andke tõsiselt ka ajakirjanikele informatsiooni selle asemel, et kohelda neid kui lapsi ja jätta tähelepanuta nende mured täis. kas see on siis nüüd poliitiline komisjon või on see institutsioon, mis on täielikult kaotanud sideme ühiskonnaga? ma kardan, et nii pigem ongi. komisjon peab saatma signaali, et ta mõistab, mis toimub. härra volinik, palun ähm dass bei Ihnen der Generalsekretär. jah, et teie konkursi korraldanuks ja valinuks jah, aga parlamendis on ju fraktsioonidel kokkulepe, et kes on number üks ja kes on asetäitja. parlament ja komisjon Äh, on ainult piiratult võrreldavad oma menetlustes. nüüd äh, pressiteade äh, er-, Selmaieri kohta, siin ei ole mul midagi lisada, tema oli presidendi kabinetiülem olnud ja tema kaastöötaja ja Äh, ta tõenäoliselt teadis, et härra Italianer oma mandaadi lõpuni ei tööta, aga härra Juncker väga põhjendatult ja usutavalt öö, äh, äh, siiski ootas ja lootis, et võib-olla Italianar ikkagi jääb kauemaks ametisse. ning mina oma peadirektoraadist, mis tegeleb eelarvega, pluss härra Italianeri äh, sekretariaat. oleme viimastel kuudel tihedat koostööd teinud. ametiühingud. jah, nendega ma kohtun kell viis, et ka nendega rääkida sellest menetlustest ja vastata nende küsimustele ja ma võtan nende küsimusi sama tõsiselt, kui ma teie küsimustesse suhtun. kui te ütlesite, et Eh, me eh, ei pea ennast peitma juriidiliste eh, sätete taha. vabandage väga. Teie esitasite meile sada nelikümmend kolm küsimust ja ennekõike olid need just nimelt juriidilised küsimused. nii et ma pidin nendele vastama, tuginedes oma õigusalastele teadmistele nii kui te küsitakse minult midagi muud, siis ma vastanuks teistmoodi, aga need olid teie küsimused ja teie kõhklused ja kahtlused menetluse kohta ja need seonduvad otsuselt personalieeskirjade sätetega, et kas nendest peeti kinni. ja mina olen Baden-Württembergi parlamendis aastaid töötanud, olen olnud saadik pikka aega piirkondlikul tasandil, kohapealsel tasandil ja haldustööga tegelenud. ja ma ei taha, et kedagi koheldaks väikelapsena või isegi suurema lapsena, vaid ikkagi tuleb suhtuda inimestesse kui saadikutesse. ja seda nii nende ja muude teemade puhul, nii et suhtuge ka minusse tõsiselt kui teie käiksite minuga kaasas üks nädal, eile ma olin terve päev näiteks Poolas. nädalavahetusel olen ma jälle kuskil teel, ma kohtun tavaliste inimestega, eh, nende murede, küsimustega, lootuste ja kartustega. nii et me suhtleme, me ei ole kellelegi üleolevalt suhtunud kolleeg Valli. suur tänu, proua esinaine. kuulan volinikku. ja mul on järjest rohkem tunne, et härra Selmeri nimetamine on poliitilist laadi. et Juncker tahtis äh, seda isikut, keda ta usaldas, kuuluda samasse erakonda kui härra Juncker te toetate seda lähenemist. see tähendab, et äh, Euroopa Rahvapartei kõige kõrgemal tasandil langetati otsus, et Euroopa Komisjoni etteotsa tuleb panna üks äh, nende liige, kes hakkab öö, äh, otsustama sadade tuhandete ametnike saatuse üle, kuna e, aga ei ole ainult Euroopa Rahvapartei, on ka teisi poliitilisi jõude ja, ja need ei leia, et tegemist oleks õige menetlusega. seega tuleb hinnata õiguslikke aspekte, tuleb äh, mõista, mis on mängus ähm,, kuidas see ametikoht avaldati, milline oli läbipaistvus äh,. tundub, et, äh, et äh, avaldamist ei tehtud ametli-, ametlikult kõik selgus tagantjärele, seega tuleb uurida, kas peeti kinni kõigist reeglitest, sest puudus kokkulepe kõigi poliitiliste jõudude vahel. see ametisse nimetamine on juba praegu ja järjest rohkem poliitilist laadi. kas härra Junckeri ametiaja lõpul oleks võimalik mustvalgel kirja panna, et peasekretär muutub siis? et kas sellisel juhul tuleb läbipaistva ametisse nimetamise menetlus ja ühtlasi parlamendi heakskiit ja erinevate fraktsioonide heakskiit. kuivõrd seda ametisse nimetamist soovis ja viis läbi Juncker ja kuivõrd vastutav on tema, siis isegi kui kogu kolleegium seda toetas, tundub siiski, et volinik ainuisikuliselt otsustas, siis järelikult oleks õige härra Juncker ära kuulata, sest tema on siin peamine. ja mina tahaksin teada, mikspärast meie komisjon ei võiks äh, ära, ära kuulata härra Junckerit, kui see kolleeg muidugi huvitab. hakkame saab, härra Kollinik. Die letzte Frage ist viimane küsimus on küsimus teile endile, teie eestseisusele, komisjon äh, jah, läheb kohale kõikjale, kuhu te soovite, kuhu te meid ootate ja mina kui personali eest vastutav volinik äh, käisin Strasbourgis ja täna olen siin teie ees ja jään nii kauaks, kui me oleme kokku leppinud tänaseks kui te räägite Junckeri komisjoni lõpust, meil on veel ühe kaheksateist eh, kuud ees kolmandik eh, tööd, me oleme praegu oma ametiaja keskpaigas ja nüüd praegusest lihavõtetest järgmise lihavõtteni eh, on kõige tähtsam periood komisjoni jaoks ja seda pakilisem on, et kui kõneks on, et tippametnik lahkub ametist, ei ole nõus jääma pikemaks, siis kohe on vaja see ametikoht täita selleks, et komisjon oleks töövõimeline. kui meil oleksid neli-kaheksa kuud peasekretär puudu ja kui midagi siis valesti läheb, siis te ütleksite täiesti õigustatult, et komisjon ei ole töövõimeline. ja kui te vaatate, millised tee, kolmepoolsed meil käivad, eh, kuidas me tegeleme eelarveraamistikuga siis mina olen küll rõõmus, et meil on sellel kohal nüüd äh, asjatundlik, kogenud inimene ametis. ma ei ole härra Selmajärilt kunagi küsinud, kas ta kuulub mõnda parteisse. aga ma ei ole ka lugenud, et ta ei kuuluks minu parteisse. ja kui kuskil on Äh, mingi avaldus äh, parteisse astumiseks, ma ei tea, kas on CSU või CDU või mõni muu partei. Äh, ja mina kuulun Rahvaparteisse ja president kuulub Rahvaparteisse, vabandust väga, aga üle neljakümne aasta olen ma CDU liige olnud ja ei kavatse midagi muuta. aga kõige tähtsam, ma oma ametis leian, et ma olen parteist sõltumatu tõttu täitmas oma ülesandeid. ja minu pöördumine kõigi fraktsioonide poole siin kojas, olge samavõrra äh, kollegiaalsed ja töötage koos. mina oma ametis ei aja mingit parteipoliitikat ja ma arvan, et ka härra Junckerile ei saa keegi seda ette heita viimastel aastatel ja aastakümnetel rahvata partei mitte alati kõige eh, rõõmustavamalt tegutsenud. ja härra Juncker ei ole ka oma ametis alati partei meele järgi olnud ja täitnud partei juhtnööre. ja härra eh, sel Maieri küsimus. kui meid informeeriti sellest kandidaadist, me teame ju ka, et härra Timmermans omab oma arvamust, on sotsialist eh, Hollandist ja teab, mida ta teeb. et kas tegemist oli poliitilise ametisse määramisse, ma ütleksin, et tegemist oli asjatundliku valdkondliku ametisse määramisse, mis ei olnud päris poliitikavaba. aga minu arvates ei olnud midagi valesti ja kas asi oli õige, äh, seda äh, komisjon ja ka peasekretär tõestavad järgmise üheksateistkümne kuu jooksul. nii et see on nagu testimise aeg, nii et te näete, kas äh, mul oli õigus, kui ma ütlesin, et härra Selmaier tuleb oma tööga toime järgmise üheksateistkümne kuu jooksul te veendute selles, kas mul oli õigus? ja ma tunnistan oma vigu, aga ma arvan, et mul on õigus. härra volinik, me oleme tulnud siia selleks, et üritada sellest barokksest menetlusest äh, aru saada, mille tulemusena komisjoni peasekretäriks sai Martin Selmer, endine Junckeri kabineti ülem, see on läbipaistmatu diskrimineeriv protsess, millega rikutakse personali eeskirju, mille eesmärgiks on tagada sõltumatu administratsioon, mis on demokraatlik ja tugineb inimeste saavutustel saak-, tahaksin selgitust, et artikkel kaks Euroopa Liidu lepingus tuletab meelde, et Euroopa Liidu kõneb õigusriigile, teiseks, et teie komisjon sõlmis institutsioonide vahelise kokkuleppe, mille parem seadusloome kolmeteistkümnendal aprillil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mis räägib läbipaistvusest, teil on ka läbipaistvusregister, mis kehtib kõikide organisatsioonide ja inimeste jaoks, kes tegutsevad äh, selle nimel, et võet-, et võetakse vastu ja viiakse ellu Euroopa Liidu poliitikaid, kui teistele jagatakse õppetunde, tuleb ka ise neid reegleid täita. me tahame aru saada, miks üks ähm, teie komisjoni töötaja saab ähm, peasekretäriks, ilma et tema alluvuses ei oleks kunagi olnud peadirektoraati või muud teenistust ja ilma, et oleks seda ametikohta välja kuulutatud väga paljud äh, väga head ametnikud ei ole saanud seda, seda privileegi, sellist äh, valgusfoori kasutada nagu härra Selmaier. see on seda väljapaistvam, et äh, härra Selmaer on sellest probleemist ise rääkinud. keegi, ükski prohvet pole aga kuulus omal maal. Goldman Sachs Barroso oli endine näide, nüüd on teinekord näide, mis seab ohtu teie institutsiooni usaldusväärsuse e. euroskeptikute suureks rõõmuks. härra Juncker on olnud äärmiselt äh, äh tagasihoidlik selles küsimuses. sõbrasuhted äh, Selmaeriga seda on kasutanud ka meie presi-, endine president Martin Schulz ka tema kaitses äh, oma par-, oma parlamentaarset sekretäri ning samuti asetas ametikohtadele mitmeid isikuid meie parlamendis. tema kabinetijuhist sai peasekretär ilma, et tal oleks keskkooli lõputunnistust. kas ja kas me siin räägime siis äh, teenistuse huvidest jällegi, kas see on nüüd komisjoni uus loosung? härra volinik, palun Die Kommission hat ja mit. jah, komisjon äh, parlamendi nõusolekuga äh, on äh, komisjoni töö niimoodi toetanud, et on võimalik ka presidendi ametit ja volinike ametit kahe aasta võrra ja kolme aasta võrra pikendada. ja selline jahtumisfaas, cooling off faas on midagi, mis on samuti ette nähtud, enne kui tohib minna tööle mõnda ettevõttesse. nüüd onupojapoliitika. selline käendus. ma ei arva, et härra Selmaier oleks kuidagi sellega seotud, tal on usaldus. ja president peab usaldama kandidaati tippametikohale. ja see mitte ainult ei ole iseenesestmõistetav või mõist-, vaid ka tark ja vajalik samm et sel-, härra Selmaril oli AD viisteist ähm, tase ja see on ka jäänud talle. et kas kabineti, äh, kabineti ülemal on väga tähtis ametikoht ja nüüd äh, üleminek äh, peasekretäriks on võimalik kabineti ülem Euroopa Komisjonis on kõrge ametikoht ja temal on meie peadirektoraatide, direktorite täielik usaldus. tal on väga lai taust ja teadmiste põhi ja isegi laiem kui mis tahes tippkandidaadil ükskõik millise portfelliga õige on see, et kui kõneks oleks ainult staaž või vanus, siis härra Selmaieri eh, karjäär sellest seisukohast tundub väga kiire. aga ma võin öelda, et eh, mult on ikka ja jälle küsitud, et miks peaks staaž ja vanus olema ainsad kriteeriumid ja ma võin öelda, et komisjonis staaž ja vanus etendavad pigem liiga suurt rolli. ma arvan, et me peame suutma mitte ainult demokraatliku valiku kaudu Euroopa Liidu liikmesriikides äh, saama valida äh, ka selliseid inimesi, kes on näiteks neljakümne seitsme aastased ja tulevad suurepäraselt toime eelseisvate ülesannetega nii et ma arvan, et peab saama kõrvale kalduda staaži ja vanuse nõudest. nüüd kabineti liige Barroso kaks kabinetis on ka nüüd kabineti ülemaks edasi näiteks ja tegemist on naisega, aga ilma äh, naiste kvoodita ei oleks see nii läinud ja kui me räägime äh, naistest tippjuhtide hulgas, siis äh, nende jaoks meil kvooti ei ole. ma tänan tahan öelda, et äh, ametnike võrdne kohtlemine karjääriredelil on samuti oluline. ja ma arvan, et naiste edendamine on ka siin võimalik. küsimus selles, et millised võimalused neile luuakse. nii et me peame ka nendest asjadest ausalt rääkima. nüüd fraktsioonide esindajad edasi ja nüüd kolleeg Heis Thank, thank you, president um.... tänan, esinaine. kõigepealt volinik, tuleksin tagasi vastuse juurde küsimusele kolmkümmend kolm. see on seotud ka kolleeg Aleksandri varasema küsimusega, ehk siis millal Junk-, Juncker sellest kõigest teada sai? ta äh, väidetavalt sai teada aastal kaks tuhat viisteist sellest, et äh, läheb pensionile härra Italianer ja aasta kaks tuhat kaheksateist alguses äh, siis äh, jäid oma arvamuse juurde ja veebruaris tuli siis äh, kinnitus selle aasta kaks tuhat kaheksateist alguse kohta. kuidas te, te, te vastasite ennist, et kaks tuhat kaheksateist alguses Alla Italianer kinnitas, et ta jääb oma otsuse juurde kuidas seda oli võimalik teada saada ja kes selle kindlaks tegi? tundub ju siiski, et teid on reedetud, volinik. Teie sattusite selle sisse, teie olete nüüd meie komisjoni ees, peate kaitsma komisjoni ja teie vastutate personali küsimuste eest, kuid teie, teid ei teavitatud ju mitte millestki. hoiti teid teadmatuses. minu arvates oleks vaja rohkem selgust selles osas, et kes mida teadis, kus ja millal oma vastuses küsimusele üheksateist, kui te ütlesite, et pole mingisugust õiguslikku kohustust CCA suhtes, kui on mitu kandidaati või üks kandidaat. alati, kui ma näen, et ei ole õiguslikku kohustust menetlust sulgeda, see ei ole see ei ole mingi väike asi, tegemist on suure rahvusvahelise organisatsiooniga, kus vastutus, kohustus, ausus ja õiguspärasus on olul-, on sellised põhimõtted, mida, millest tuleb absoluutselt kinni pidada otsuste langetamisel. minu küsimus on, kas te olete nõus, et on poliitiline kohustus läbipaistvuse vajadust silmas pidades äh, rakendab menetlust, kus oleks mitmeid kandidaate? ja minu viimane küsimus Te rääkisite järgmisest komisjonist, järgmisest komis-, järgmise komisjoni presidendist. kas teie arvates härra Selmeri nimetamine ja siin ma ei viita üldse temale kui isikule, ta on väga pädev inimene ja tal on suur juhtimiskogemus, ta on väga pädev isik, siin ei ole üldse küsimus, aga tulevikuks. ühele kolleegile varem juba vastasite, et kas kuidagi tema ametiaeg peaks siis ka lõppema koos president Junckeri ametiaja lõpuga ja et siis nimetatakse uus peasekretär. et tema täidaks, tema siis edendaks järgmise komisjoni prioriteete, kas te näete seda nii? härra Olink. pärast paljusid vestlusi lähtun sellest, et härra Juncker kaks tuhat viisteist kevadel, pärast seda, kui sai selgeks, et proua Tei lahkub ametist ning valmistati ette uut personaliotsuste paketti minu eelkäija proua Georgieva poolt, et eh, teile tuleb leida ametijärglane ning, ning kui ta oli saanud nõusoleku härra Italianerilt, et ta siis otsustas selle personalimuudatuse teha konkurentsi peadirektoraadist. aga juba siis härra Italianer rääkis oma kavadest maksimaalselt kolm aastat töötada ametis ja siis lahkuda. ning härra äh, Italianer ja härra Juncker olid kontaktis ning viimastel aastatel härra Juncker ja ka käesoleva aasta alguses üritas, korduvalt üritas saavutada, et härra Italianer jääks ametisse veel mõneks ajaks. üritas teda veenda. see ei õnnestunud ning kui sai selgeks, et härra Italianer on otsustanud lahkuda, siis oli vaja kiireloomuliselt leida ametipärija. ning äh, õiguslikult siis, äh, kuna see oli kohustuslik, kaasas ta minu sellesse otsusesse ja poliitiliselt äh, härra Timmermansi. no meie rõhutame alati seda, et vabale ametikohale võiks olla mitu kandidaati aga tagatist, et menetluse lõpuks meil ikkagi sisulisi valikuid mitu on, meil ei ole. kui pärast menet-, menetlust jääb sõelale üks kandidaat, kes täidab tingimused ja on valmis ametisse astuma, siis oleks ebaõiglane sellele isikule, selle isiku suhtes, kui me menetluse tühistaksime ja uue Ähm, menetluse ähm, algataksime. ning äh, minu ja, ja, ja kuna äh, minu ja härra Timmermansi ja härra Junckeri otsus oli sama ja te rõhutasite, et härra Selmer on pädev, omab äh, juhtimispädevust, ma olen teiega täiesti päri ning seetõttu me otsustasimegi, et võib tema kui kandidaadi ametisse nimetada. see, et me komisjonina oleme aruande kohustuslikud nõukogu, kontrollikoja ja parlamendi ees, avalikkuse ees, selles puudub kahtlus, ma aktsepteerin seda ning et me peame õiguse raames äh, oma tegevust kujundama, selle, seda arvamust ma jagan ka täiesti. nüüd seoses küsimuse või väitega, et härra Selmarile on loodud kindel koht, sellele ma juba esitasin oma vastuväite. et keegi ei, ei saa jääda eluks ajaks ju peasekretäri ametisse, seda, see ei ole kindel, alati võib alati võib ta asendada või viia üle teise ametisse, näiteks mingisse peadirektori ametisse või, või muusse taolisesse seetõttu ei saa me rääkida härra Selmaieri ametiaja nii-öelda lõpuni tiksumisest. härra Selmaieri puhul on kabinetiülemana eelkõige oluline, et tal oleks oma voliniku või siis komisjoni presidendi usaldus antud juhul, nii täpselt samuti kehtib see ka uue komisjoni puhul ja peasekretäri puhul kaks tuhat üheksateist lõpus. iga tippametnik meie struktuurides ei ole ametnik eluks ajaks ja see on ka hea minu meelest. kolleeg Vombol uh,. suur tänu, esinaine. suur tänu, volinik, eriti teie vastuste eest. Nad muidugi tulid pisut hilja, aga te selgitasite, miks äh, see nii oli. kas te võiksite öelda, ka selle Sõlmar oli kaasatud vastuste koostamises meie küsimustele ja millele te ka vastasite. Te ütlesite ka, et äh, teie, teil on väga oluline, et kõikidest äh, eeskirjadest kinni peetakse, et kõik oleks juriidiliselt vettpidav, ilmselt peame teid uskuma, aga loodetavasti mõistate ka, et tavainimeste jaoks see ei näe hea välja ja tekitab äh, probleeme just suhtumise osas ja üks peamisi küsimusi ongi, proua Ajala Sender ja härra Hais ka juba sõnastasid selle, et millal sai teatavaks, et härra Italiaren astub tagasi? Te olete täna mõningaid vastuseid andnud, kindlasti küsimusi tuleb veel. kas te saaksite veel rohkem vastuseid ka väljaspool seda koosolekut meile anda? siis oleks tobi, tule, tubli, tore. Äh, nüüd tulevik on samuti oluline. vaatame tulevikku. tagame, et seda, et see, midagi sellist enam ei juhtuks et kõik menetlused oleks täielikud, läbipaistvad, nii et viimane küsimus on järgmine. tagasi vaadates selle, mis toimus, kas oleks võinud midagi teha teisiti? ja veelgi olulisem, kas te saaksite äh, menetluses muutmist soovitada selleks, et tulevikuks see protsess oleks läbipaistvam ja et kõike seda enam ei sünniks? härra volinik. suur tänu väga asjaliku minu hinnangul äh, küsimuse püstituse eest. pärast seda, kui komisjon sai parlamendi küsimused kätte, võtsin kohe ühendust pädeva äh, personali peadirektoriga ja oma kabineti ülemaga ja personaliküsimuste peadirektor on ka siin, ning analüüsisime neid küsimusi ning palusin koostada dokumentide põhjal esialgset vastuste projekti. siis kaasasime ka õigustalituse, sest vaja oli tõlgendada personali eeskirja ja seda teeb meil õigustalitus. ka äh, pressi esindaja kaasasime sest äh, küsiti paljuski äh, oletuste ja arvamustega seoses avalikkuses ning selle kohta saame nendelt informatsiooni. kaasasime presidendi, kabineti esindajad, äh, rääkisin presi-, komisjoni presidendiga ning sel-, nendes punktides, mis puudutavad härra Selmaerit, kuna ta teadis, mida, kuulasime ära ka tema vastused sest oleks ju oleks ju imelik, kui me seda ei oleks teinud, aga oluline on, et tema ei olnud juhtiv eh, nende vastuste koostaja. vastuste juhtiv koostaja olin mina ning minu kabineti ülem. kui te ja ma olen valmis täiendaval teie komisjoni koosolekul või fraktsioonis või ka kahepoolselt või saatma oma kabineti ülema teie ametnikega kohtuma, vastama täiendavatele küsimustele ja täpsustama. me ei kavatse siin kuidagi kõrvale põigelda, vaid üritame anda oma panuse sellesse, et taastada usaldus parlamendi ja komisjoni vahel küsimus selle kohta, kas tuleks midagi muuta, on asi, mida ma puudutasin oma sissejuhatavas sõnavõtus. meil on personali eeskiri, mis minu hinnangul on ka muutusteta piisavalt ajakohane. usume, et headel põhjustel ning kõigis äh, institutsioonides on meil näetud, nähtud ette üleviimise võimalus lisaks sisekonkursile ja avalikule konkursile. kui me peaksime mingi ümarlaua korraldama näiteks käesoleval aastal, milles kõik institutsioonid osalevad, sest äh, personalieeskiri kehtib kõigile Euroopa institutsioonidele, mitte ainult komisjonis, siis oleksin ma valmis loomulikult arutama kõigi nende institutsioonide tarkade esindajatega ja meie ekspertidega olemasolevat regulatsiooni, et äh, kaaluda, kas oleks põhjust midagi kuskil konkretiseerida või täpsustada või muuta. et te võite olla kindlad, ma olen valmis kaasa lööma. kui niisugune ümarlaud peaks tulema. kolleeg Salafranca, palun tänan, proua esinaine. Hiina vanasõna ütleb, et enne kui hakata mida maailma ümber korraldama maailmas, tuleb võib-olla omas kodus enne asjad korda teha. täiskogul, kui parlament annab oma heakskiidu eelarve täitmisele, ma arvan, et väljendati reservatsiooni teatud nimetamiste suhtes, proua esinaine. ma ei taha piirata parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle, aga tahan öelda, et hetkel, mil me kriitikat teeme, peame seda tegema autoriteetsel kombel. kolm küsimust. kas äh, teg-, nimetatud isik on pädev kas menetlus on, oli erinev sellest, mis oli teiste varasemate peasekretäride puhul ja, ja kolmandaks, kas menetluse reeglitest on kinni peetud? on muidugi kõikvõimalikke teooriaid ja selle kohta, kuidas reegleid tuleb tõlgendada poliitikas, on piirav tõlgendus, on laiendav tõlgendus ja on autentne tõlgendus. selline Äh, mida teeb Euroopa Kohus ja meil on võimalus kontrollida Euroopa Komisjoni ja nüüd, kui me tahame teada, kas menetlusest peeti kinni või mitte, siis peab otsustama kohus selle üle. ja meie õigusteenistuse esindaja ütles, et kohtupraktika on siin väga laialdane. artikkel seitse personali eeskirjades äh, äh, seda mõnikord pole selles, sellega pole kinni, sellest pole kinni peetud mitte ainult äh, komisjonis vaid ka teistes institutsioonides, rääkides peasekretäri pädevusest. küsimus ei ole selles, kas ta on sümpaatne või mitte, kas tal on vaenlased või mitte. Te rääkisite hindamisest, selle, selleks on omad menetlused, et see oleks sõltumatu, aga milline, meid huvitab karjäär ja sisulised elemendid, mille alusel ta nimetati. teiseks, nimetamine kas see menetlus oli täpselt sama, mis varasemate peasekretäride puhul komisjonis? ja viimane küsimus, nagu ka teile saadetud küsimustes, ma tänan siinkohal komisjoni vastuste eest, küsimus sada kolmkümmend kolm, personali eeskirjade suhtes, kas komisjon on kaalunud täiendava läbipaistvuse sisseviimist selleks, et äh, ametnikud, kes äh, valitakse pädevuse ja läbipaistvuse põhimõtetest lähtuvalt, kas äh, neil on, kas nad tulevikus saavad võrdse kohtlemise osaliseks? Die Frage vergleichbarer Erne- küsimus võrreldavatest ametisse nimetamistest. aastast kaks tuhat on meil kolm korda peasekretäri ametisse nimetatud Sullivan, Day ja Italianer. ja iga kord on toimunud see üleviimise korras kõrge, kõrgema ametniku kohalt peasekretäri ametisse. härra Selmajäril on äh, klassikaline, suurepärane akadeemiline haridus äh, ka Euroopa õiguse valdkonnas. ent kaheksa aastat on ta töötanud kabinetiülemana ja kõigepealt töötas ta viis aastat Vivian Redingiga. ja siis, ja siis kolm aastat komisjoni presidendiga ja mõned aastad äh, kolleeg, kolleeg Redingi kabinetis. nii et tal on juhtimiskogemus kaheksa aastat ja komisjoniga töötab ta juba enam kui kümme aastat. ning äh, tuleb rõhutada, et kabineti ülem, voliniku kabineti ülem on komisjonis direktori amet ametiga võrreldav koht, võrdne koht ning, ning pea, komisjoni presidendi kabineti ülem on võrreldav asepeasekretäriga või peadirektoriga ning seetõttu on toimunud praegu üleviimine samal palgatasemel ja sama tasemega ametisse. ta, ta ei saa praegu rohkem palka, kui ta varem sai, härra Selmer. kolleeg Kroon ja danke, Frau Vorsitzende. aitäh, proua juhataja. suur tänu, härra volinik ning suur tänu ettepaneku eest ümarlaud korraldada. tundub, et see on küll vajalik, et me kokku tuleksime ja mitte ainult siis meie komisjon, vaid ka teised institutsioonid ning mõtleksime järgi selle üle, kuidas vältida tulevikus samasuguseid juhtumeid olen artikli seitsmega seoses äh, päris kindel, et me peaksime siin mõtlema selle muutmisele. et asi oleks selgem, kui me räägime üleviimistest. et me peaksime äh, ümber äh, sõnastama need arvestatavad asjaolud, et selliseid otsuseid ei tehtaks nii lühikeses ajaraamis, vaid jäetaks ka volinikele rohkem otsustamisaega ning seoses sellega, mida kolleeg õigustalitusest ütles, artikkel neli, mis sätestab põhimõttelise nõudena avaliku konkursi, e, sellest tulenevalt on meil vaja väga konkreetseid asjaolusid, et erandit põhjendada ning e, juristina kuulasin ma seda suure huviga. aga ma paluksin teilt veel kord siis eh, kirjalikku seisukohta, missugused on need erandlikud asjaolud härra Selmaieri juhtumi puhul, millest lähtuvalt te otsustasite, et on võimalik kasutada üleviimismenetlust? härra volinik. Ähm, mm, huvitav on, et me vastastikku praegu räägime sellest, missugused küsimused on institutsioonides üleval personalieeskirjaga seoses ning, ning äh, tõesti, me võiksime võib-olla enne juba suvevaheaega korraldada ümarlaua nende selgitamiseks. olen vägagi valmis rääkima sellest, kuidas ja miks antud üleviimine toimus. ning äh, saadan selle kohta järgneva kümne päeva jooksul teile kirja, kus seda käsitlen. mis puudutab järelemõtlemisaega, jah ja ei. kui nüüd majanduselus näiteks Saksa pangaga seoses öeldakse, et eh, Timesis, et otsitakse juhatuse liiget ja ja siis eh, nähakse ette, et tuleb järgi mõelda ja siis otsustada, siis eh, aktsia selle aja jooksul võib juba oluliselt kukkuda. kui näiteks kahekümne esimesel kolmapäeval president Juncker rääkis minuga ja härra Timmermansiga ja ütles, vaadake, niisugune olukord ning eh, tagage konfidentsiaalsus, siis, siis see nädal ei oleks ju päästnud ja, ja kas oleks otsus tulnud teistsugune, pigem mitte. ning äh, me, ning me teame juba partei esimehe valimiste puhul, et et ei ole mõtet sellega väga palju venitada, sellepärast et avalikkuses äh, olemasoleva juhtkonna reputatsioon kannatab. nii et äh, seoses artikli seitse ja üleviimisega tahaksime selles kirjas selgitust ka selle kohta, kuidas see amet kaasa ei läinud isikuga, vaid amet jäi sinna, kus ta oli. järgmisena härra Lukenberg. aitäh, härra volinik, mul on kolm küsimuste äh, ringi. esiteks, artikkel kaksteist personalieeskirjas ütles, et et ametnik peab hoiduma tegevusest, mis kahjustab tema ameti reputatsiooni. meedias avaldatu põhjal äh, ütles äh, Spiegeli ajakirjanikule härra Selmaier eelmisel sügisel, et kui ma oleks sind tookord näinud, siis oleks ma sulle jalaga sinna samma andnud, et äh, et jobud teevad jobu ajakirjandust ja sinule ma enam mingit infot ei anna. tõlkes, äh, vabatõlge. ja kas kolleegium enne vastava otsuse tegemist oli teadlik niisugusest asjaolust ja vastavast etteheitest? ma saan aru, et härra Selmajärv sellest oma kandidaadi doku-, kandidaat, kandideerimisdokumentides ei rääkinud. ma usun, et me oleme kõik ühel nõul, et niisugune käitumine ajakirjaniku suhtes ei ole ühitatav personalieeskirja artikliga kaksteist. teine küsimus, artikkel seitseteist personalieeskirjas ütleb, et et ametnik hoidub levitavast informatsiooni, mille ta on saanud oma ametiga seoses ning see tsitaat, millele ma just viitasin, sisuliselt osutab sellele, et et äh, härra Selmajer Spiegeli ajakirjanikud oli andnud konfidentsiaalset infot ja keeldus seda edaspidi tegemast. ning samuti küsimus, kas seda uuriti ning kas uuriti võimalikku artiklit seitseteist rikkumist personali eeskirjas ja kas komisjon oli sellest teadlik? kolmas ja viimane küsimus meedias avaldatu põhjal kahekümne üheksandal detsembril kaks tuhat seitseteist eh, toimetas eh, Martin Selmajärv omanimelist artiklit Vikipeedias ja ilustas seda oluliselt. ning te ütlesite ise, et enne, et teie saite viimasel hetkel teada plaanist nimetada härra Selmajärv peasekretäri ametisse. minu küsimus sellega seoses on, kuna sai komisjon kolleegiumina kirjalikud kandideerimisdokumendid, härra Selmeri omad, ja kui palju jäi aega komisjonil sõltumatult neid kontrollida ja uurida? kas te saate välistada selle, et, et arvestades seda ajasurvet, piirdusid volinikud lihtsalt sellega, et lugesid Vikipeedias Selmeri kohta? ning kas ei ole mitte nii, et arvestades seda ajasurvet kava, kahju, äh, kannatab praegu äh, ameti reputatsioon ning sisuliselt on võimalik, et äh, kom-, et komisjon tegi selle otsuse härra Selmajärgi enda kujundatud info põhjal, ilma sõltumatu infota. härra volinik. Ähm, austatud härra Luke, kui härra äh, Peeter Mülleri Äh, avaldus on õige, siis loomulikult see käitumine hea stiil ei ole, vastupidi. meie ei ole komisjonina härra Müllerit selle kohta küsinud meie lähtusime äh, härra Selmaeri kandidatuurist tervikuna. kui me võtaksime mingi avalduse näiteks minu puhul, kui me võtaksime kõik minu avaldused üksikult, siis kindlasti on võimalik leida mõni avaldus, mis on halvustav kellegi kolmanda isiku suhtes. ma usun, et kandidaat väärib seda, et kaalutaks teda tervikuna. Martin Selmaeril on oma tugevad ja nõrgad küljed. aga need tugevad küljed on märksa olulisemad ja nõrgad küljed on asjad, mida on võimalik aktsepteerida, minu hinnangul kontaktajakirjandusega on alati seotud info andmisega. aga mul ei ole mingit alust arvata, et, et seejuures on härra Selmer rikkunud konfidentsiaalsusnõudeid. ametniku vaikimiskohustus minu meelest tema puhul on täidetud. Vikipeedia ei ole komisjoni personali kartoteek igaüks saab Vikipeedias ju täiendada ja muuta ennast puuduva, puudutavat artiklit. lisaks äh, alles pärast seda, kui ma seda lugesin, sain ma sellest muutusest teadlikuks. meie personalipoliitika rajaneb iga-aastastele hinnangutele vahetute ülemuste poolt, nii et mina pean oma kabinetis regulaarselt läbi viima ametnike hindamisi ning hindamistulemused arhiveeritakse ning lähevad isikutoimikusse, need arvestatakse personaliga seotud otsuste tegemisel. härra Selmeri puhul oli eh, asepeasekretäri kandideerimismenetluse dokumendid olid olemas selleks oli olemas tema avaldus ning äh, avaldusega seotud dokumendid on äh, personali peadirektoraadis, ent äh, neid ei anta kogu kolleegiumile, vaid need lähevad hindamiskeskusele ning sisemenetluse läbiviimiseks, mille ta läbi tegi asjaomases vormis ning äh, nendega on võimalik äh, vajadusel tutvuda spetsiaalses ruumis. ning alles menetluse lõpus tehakse kolleegiumile ettepanek, mis arvestab kõiki neid asjaolusid ja täpselt samuti oli see ka antud juhul. härra volinik, te ei vastanud minu küsimusele, kuna volinikud said need kandideerimisdokumendid, et palun vastake sellele. ja teiseks, kas ei ole teie kohustus kontrollida, kas tippametnik on rikkunud või ei ole rikkunud personali eeskirja? teine küsimus. seda me kontrollime, kui on infot, mis osutab rikkumistele. või kui on laekunud kaebused või vihjed. ning teine Äh, niisuguse juhtumiga minu tea-, minule teadaolevalt tegemist ei olnud. mis puudutab nüüd personalidokumente tervikuna, siis menetluses on vastavate kontroll, esitatakse need vastavatele kontrollorganitele. volinik, kolleeg, kolleegid volinikud saavad minult suulise ettekande ning äh, niisuguse piiratud kirjaliku ülevaate. kõigil juhtudel, mis puudutab vanemametnikke ning samuti ka kahekümne esimesel veebruaril, tollel kolmapäeval see toimus. Hatremosa Barcelis. Hatremosa Barcelis. Micro.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 jah, volinikuna olete suurepärast tööd teinud. mulle meenub äh, aastal kaks tuhat kolmteist tahtsin teiega kokku saada äh, ja äh, Barcelonas kolleegid soovisid seda sama. aga kus on härra Juncker, on mul küsimus. miks ta siin ei ole? jah tema hea nimi on nüüd segatud Selmaier Gate'i afääri. nüüd inglise keelde lähen üle, mul on kolm küsimust, mis ma tahtnuks teile esitada. kuidas saab Selmaier olla parim kandidaat, kui ta on ainus kandidaat? kuidas selgitada Euroopa kodanikele seda, et meil on ainult üks kandidaat? kuidas ma oma lastele saan rääkida, et õpi usinasti, sest eh, tänasest tööst sõltub see, et sa tulevikus saaksid tipptöökoha. see, mis toimub, kahjustab komisjoni reputatsiooni. nüüd teine küsimus, kas härra Selmaier ka revideeris neid vastuseid, mis parlamendile saadeti, tahan jah või ei vastust. kui ta sai neid revideerida, siis sellega rikutakse artiklit üksteist. mina tahan teada jah või ei. kas Hella Sandmeier osales vastuste revideerimisel, mis komisjon saatis parlamendile ja lõpetuseks? mul on veel üks märkus. Ines Ajala küsis teilt Selmajeri osalemise kohta Rahvapartei kohtumisel. Te ütlesite, et et teil ei tea, aga jutt on kahekümne kolmandast märtsist, siis ühes vastuses te ütlesite, et ta oli seal küll kohal, aga väljaspool ega sisenud, sisenenud koosolekuruumi. Äh, ma tahaks teada, kas ta tegelikult ikkagi käis seal sees või mitte. härra volinik, palun. jah äh, paljudele küsimustele Äh, oli vaja saada ka vastuseid härra Selmajärilt, sest me tahtsime äh, vastata ulatuslikult teie küsimustele ja me ka siis konsulteerisime temaga mitmetes küsimustes. aga seda ei olnud, et ta oleks kuidagi mõjutanud sõnastust või sisu vastustel. <laughs> kui olnud küsimus, et millal härra Selmaier teada sai? kui olnud selline küsimus teilt, et mis toimus täpselt aastal kaks tuhat viisteist, seitseteist, kaheksateist jaanuar, veebruar, millal ta täpselt teadis asjast? aga see on ju küsimus, mida saab ainult tema vastata või koos temaga saab vastata. meil on peasekretär, kes istub üks korrus kõrgemal kui meie, aga meie ei küsi talt, see oleks ju kummaline. mida te selle peale kostaksime? siis oleks tõesti olnud põhjust naerda teil siin. nii et sellepärast me ta kaasasimegi, et tõesti vastused oleksid võimalikult põhjalikud ja asi selguse saaks. ma ei öelnud, et tema on kõige parem, ma ütlesin, et ta on kõrgelt kvalifitseeritud ja sobib. seda isiklikult ja ka ametialaselt. ja kolmandaks, kus on härra Junker, eile oli ta Varnas täna hommikul ta on tagasi tulnud. ma kohtusin temaga kell pool üks põgusalt tal on teised ülesanded ja kohustused ja mina olen siin teie ees sellepärast, et ma sain teie juhatuselt kutse. ja kutsusite teie volinik Oettingeri kohale ja ma ka tulin. ja ei olnud Selmaier, keda te kutsusite, ega Junker see. ja mind kutsuti ka Strasbourgi, seda tegi teie president ja ma tulen uuesti, kui te mind kutsute ja kui te mind ei kutsu, siis ma ei tule. ma ei öelnud, et ei ole, ei olnud ettekujutustki, no idea. nüüd küsimus Ajala Senderilt oli, et oli partei koosolek ja ma ütlesin, ma ei tea, mida te silmas peate, peate, sest tuhandeid partei koosolekuid ja kohtumisi on väga-väga paljudel parteidel. ja parem, kui neid vähem oleks, aga kui ma pärast küsisin uuesti üle ja te ütlesite, et Rahvapartei möödunud nädala kohtumisest oli juttu, siis ma alles sain vastata sellele küsimusele ja ma ütlesin jah, et ta oli seal Sherpana koos oma presidendiga ja oli nõukogu hoones, aga mitte selles saalis, kus Rahvapartei eh, perekonna parteide juhid kohtusid. ja miks ta seal oli, sest e, tähtis oli reageerida või mitte reageerida USA e, trahvitollidele ja sellepärast oli kohal seal hoones. E, ja Korsepius, kes on kantsleri, Saksa kantsleri Sherpa oli samuti seal, Donald Tuski Sherpa samuti seal ukse ees, saali ukse ees. mul on veel kolm sõnasoovi fraktsioonidelt. kolleeg Sarvamaa veel kord. tänan, esinaine. kuna need jäävad minu poolt viimasteks sõnadeks sellel koosolekul, siis tahtlikult ja rõhutades kordan, mida ütlesin oma avasõnavõtus on selge tendents tahtlikult üritada väita, et läbipaistvus ja ausus on üks ja seesama asi. ainult üle minu laiba on nad sama asi. nagu ma ütlesin, nad on kattuvad mõisted paljudel juhtudel. Nad on kattuvad ka antud juhul aga palun, lubage mul tsiteerida mõningaid täna lausutud asju. ja see näitab, äh, milline vahe on läbipaistvusel ja aususel just nimelt, kui ma teid nüüd siin tsiteerin, härra Gerbrandi. Teie sõnavõtust jäi mulje, nagu president Juncker oleks olnud kaasatud äh, ebaseaduslikus äh, konspiratsioonis Watergate kahes, kus keegi on juba mõistetud süüdi seaduse rikkumises ja antud juhul aga see ei ole üldse vettpidav avaldus, vähemalt siiamaani. kes teab, mis sellest lõpuks välja tuleb. härra Stas, tsiteerin teid järgmisena. ütlesite volinik Oettingerile, minu hea sõber Part, mul on väga kahju, aga pean sind tsiteerima. sa ütlesid volinik Oettingerile, tundub, et te ei mõista, millist kahju on tehtud komisjoni mainele. tsitaadi lõpp. samas see niinimetatud kahju siiamaani seisneb faktiliselt ainult selles, et on olnud äärmiselt agressiivsed süüdistused, mida on e-, peamiselt teinud rohelised ise. see on vana taktika viia asjad punktist A punkti B, nii nagu teie tahaksite, et see läheb see on isetäituv ennustus, millel ei ole mingisugust kohta meie komisjonis, kui me tahame teada saada seda, mis on tegelikult, kuidas siis ikkagi kattub läbipaistvus ja ausus ja mul on hea meel, et härra De Jong taaskord oli piisavalt äh, tagasihoidlik ja, ja teha sama üleskutse, mis mina. komisjon peab saama signaali, et ta mõistab kriitikat ja see puudutab läbipaistvust ja võib-olla reeglite muutmist tulevikku silmas pidades, sest äh, seda sorti menetlustel ei ole kohta tänases maailmas. ei ole teht-, ei ole toime pandud kuritegu ja lõpetuseks tahan ma öelda, keegi veel mainis seda, härra Voon ilmselt, on väga kahju, et ainult volinik Oettinger on täna siia tulnud. ma hakkan kahetsema omaenda sõnu koordinaatorite kohtumisel. mina tahtsin ainult härra Oettingeri, ma ei tahtnudki härra Junckerit. kui ma nüüd saaksin otsustada, siis hea meelega kohtuksin siin härra Junckeri ja härra Selmayeriga, selle asemel, et kohtuda härra Junckeriga, kes äh, lihtsalt asetati faktid, kelle, faktide ette äh, e-, päev enne äh, kolleegiumi kohtumist. tänan härra komissar, pide. härra volinik, palun. Frau Vorsitzende, äh, daamid ja härrad abgeordnid. jah, tänan. kõigepealt äh, täienduseks ka teie palvele, et järgmise kümne päeva jooksul kirjalikult veel vastata teie poolt esitatud küsimuse, ma võtan sellest kinni. Teil on veel küsimusi? ma arvasin, et aeg hakkab juba nappima. jah, härra volinik, proua esineja, head kolleegid. nüüd äh, juba peaaegu kaks tundi oleme siin koos viibinud siin eelarve kontrolli komisjonis ja kaks tundi äh, jätkub siin see pingpongi matš, kus härra Oettinger vastab äh, pidevalt. ma arvan, et härra Oettinger te võiksite karjääri teha kinomaailmas. järgmisest aastast igal juhul te ei ole enam Euroopa Komisjoni volinik, sest tõesti on, meil on see ebameeldiv olukord, mis siin valitseb viimased kaks tundi seoses teie vastustega, mõnikord on nad vastuolulised. alguses nägime, et ei, ei, ei, härra Selmer ei osalenud mitte kunagi Rahvapartei koosolekul ja nüüd hetk tagasi ütlesite ei noh, jah tema on just äh, see, kellelt kõik tuleb. Euroopa Komisjon oleks ümmargune null ja ta ei saakski midagi olla ilma Martin Selmaierita. tundub, et härra Selmaieri isikus isegi Mazarini kardinal, kes oli Prantsusmaal peaministriks kakskümmend aastat Louis neljateistkümnenda ajal, sest et Louis äh, ise oli nelja-aastane tol ajal. ma ei tea, ma ei usu, et härra Juncker äh, oleks äh, olukorras, kus ta ei suuda valitseda nagu Louis neljateistkümnes tollal, ikkagi jääb selline kummaline mulje, et äh, see hall kardinal on hädavajalik olnudki viimastel aastatel kas härra Junckeri kõrval või isegi kohal ja et tema poliitiline koht peabki seega olema esimese, esimeses reas ja siis võib vilistada õigusreeglitele äh, sest äh, parlamendi õigusteenistus äh, ja arvamus ju näitab selgelt, et meil äh, ametisse nimetamisel on juriidilised puudujäägid. ja et koht, see pidev kohtupraktika, millest õigustalituse esindaja rääkis, näitab, et meil on siin tegemist konfliktiga, tegemata jätmisega, sest ka teie ise ütlesite, proua esinaine me ju näeme, et meil on siin kaks küsimust, mis on väga olulised äh, alles mõned kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi. kõikjal Euroopas me näeme natsionaliste, Euroopa vastaseid, kes äh, pidevalt on tõusuteel ja mina, kes olen Euroopa-meelne ja kes, ma arvan, et Euroopa Liit on, on kasulik, ma arvan, et äh, teie huvides oleks pisut taganeda sest arvestades neid meetodeid, mida te kasutate, te ise olete Euroopa ülesehitamise vastu mänginud õiguslikult, juriidiliselt, poliitiliselt väga sisuliselt olulised küsimused oleks lihtsalt pime, kui te ajaksite sellist poliitikat, et ei näe, et on olulised poliitilised tagajärjed sellel, nii et vastake meile, millised poliitilised tagajärjed on sellel ametisse nimetamisel, mida ei tehtud vastavalt reeglitele. ja vastake seda meile, kes me oleme Euroopa ülesehitamise kaitsjad kolleeg Stehhovski ja ajasurve on meil. suur tänu, proua esinaine. ma arvan, et ma kordaksin, mida juba on öeldud, sest paljud äh, küsimused on juba esitatud, seega väga lühidalt. ma tahaksin kuulda vastust järgmisele küsimusele, volinik mida olete õppinud kogu sellest arutelust, kas äh, olete midagi teada saanud, äh, mõeldes tulevikule? kas äh, kavatsete samu menetlusi kasutada ka tulevikus, kas te tõesti leiate, et see menetlus oli korrektne ja mis on teie isiklik arvamus? kui te nüüd näete seda protesti, mis sellega seoses on tõusnud, kas te tõesti tahate toetada Euroopa vastaseid avalikkuses? kas te tõesti usute, et äh, menetlus, mida täna siin on tutvustatud, oli läbipaistev, suur tänu. volinik, palun. ma ei, tuleviku kohta ei taha midagi selgelt ütlema, aga võin öelda seda, et äh, näitleja ma ei ole. Teie võite olla küll dramaturg või dramaturgid. minu hinnangul on, äh, on siiani toimunu olnud väga asjalik, kuni teie sõnavõtuni. kui te ütlete mulle, et siin on mingid õiguslikud puudused, siis palun märkige, missugused need olid. Te peate kokku leppima selles, mis te arvate siis, kas me täitsime personali ees kirja või mitte, ainult üks kahest võimalusest. terve rida kolleege olid, kes kinnitasid, et me oleme täitnud õigusnormide nõuded siis äh, oli inimesi, kes ütlesid, et me täitsime seaduse tähte ja mitte seaduse mõtet. no mõnes mõttes võin nendega nõustuda, aga kui te räägite nüüd mingitest äh, õiguslünkadest, siis tuleb neid täita ju. aga igal juhul küsimus minu jaoks see seisab selles, millele teie vastama peate, et kas me, me täitsime või ei täitnud, kaks võimalust personalieeskirja nõuded. osaliselt neid täita ei saa. ja mind huvitab see teie, teie vastus väga. ja see ümarlaua mõte, et regulatsiooni parandada kõikidesse institutsioonidesse puutuvalt, eh, seda võiks tõsiselt kaaluda. usun, et praegu ei ole keegi väga rahul sellega, mis toimus viimastel nädalatel. aga mõelgem siis järgi, kuidas see arutelu muuta asjalikumaks. ma ei räägi siin ühtlustamisest, ma räägin asjalikumaks. et võtke tooni maha. siin on sisuliselt kaks küsimuste komplekti, küsimuste eh, Mm, ringi. kas härra Selmaier on oma kvalifikatsioonilt sobiv ametisse ja isikuomadustelt ja teiseks, kas komisjon oma äh, ametnike isikus, minu isikus on täitnud asjakohased normid ning mõlema küsimuse osas on minu vastus selge jaa. aga nüüd peate nendele vastuse andma teie. Teie roll on siin tähtsam. ning lõpetuseks tahan korrata, et proua juhataja, järgneva kümne päeva jooksul vastan veel kord äh, sellele, mida kolleegid tahtsid teada kirjalikult, et kuidas see menetlus toimus ning täpsustan asjaolusid ja võiks mõelda ka sellele ümarlauale, et oleks võimalik ka ja, ja lisaks oleme valmis, rõhutan, tagama võimaluse sobivatele isikutele tutvuda kõigi asja dokumentidega konfidentsiaalses korras. Thank you, madam Gressle. suur tänu, proua Gressle. ma ei ole kunagi näinud vana head kolleegi härra Sarvamaad Soomest nii kirglikult sõna võtmast. ma ei kavatsenud ise sõna võttagi, aga sellel põhjusel muutsin meelt ja üritan sellele tormisele vee-, merele siin pisut äh, õli valada rahustuseks, mitte küll tulle. küsiksin härra Oettingerilt, äh, õieti mitte härra Oettingerilt, tal on, ta on hea sõjamees, tema ülesanne oli kaitsta otsust ja ta on seda teinud suurepäraselt juba kaks tundi siin. ja ma lugesin üles, kui palju inimesi siin koosolekul oli, kell sada seitsekümmend viis inimest kell kolm ja lisaks tõlgid, kes arutasid Äh, kuulsa isiku Martin Selmeri küsimus tõhususe küsimuses, no ma nüüd ei tea, kas see oli väga tõhus, aga minu äh, järeldus selle kõige vaatlemise tulemusena on järgmine. küsimus meile kõigile, mida me saame ette võtta selleks, et ära hoida seda tüüpi olukordi, et nad ei tekiks uuesti. ja muidugi tundub, et äh, härra Selmaier keda ma isiklikult äh, ei tunne, mul pole seda privileegi veel. aga tundub, et, et ta on äh, Friedrich Suurelt õppinud, kes ütles, et, et millal iganes on võimalus territoorium vallutada, tehke seda otsekohe, sest muidu tulevad juristid ja ajaloolased, kes tõestavad, et teil on, oligi õigus. aga kas see on hea strateegia meie jaoks? ja kui me nüüd härra Martin Selmajärvi kaasame vastuste koostamisel meile, siis võib-olla ta võiks ka selle aspekti üle mõelda. ja lõpetuseks ma ei, ma hindan väga kõrgelt seda arutelu, mis siin toimus ja kas me kõik võime olla kindlad, et äh, kõige oluliste järeldused tehakse korrektselt, sellepärast et silmapiiril on pilv. ja see pilv ütleb mulle, et komisjoni laual on, on äh, embargo e, Euroopa Komisjoni endiste presidentide kohta käiva dokumendi osas. ehk siis me peaksime ju läbi rääkima enne, kui see otsus langestata, langetatakse. meil me kõik oleme, oleksime paremas olukorras, kui me saaksime arutada enne, kui see otsus langetatakse. võiksin siinkohal lõpetada mm. -hmm. Dankeschön. Damit sind wir am Ende dieses Tages. jah, me oleme jõudnud selle päevakorrapunktiga lõppu ja järgmine päevakorrapunkt on resolutsiooni läbivaatamine. jah, kahju resolutsioon ei ole veel valmis, nii et um, homme hommikul vara saadame selle välja ja me palume, et eh, siis kõik kaasa allkirjastaksid ja me tahame tänased tulemused ka sinna sisse veel integreerida. kas on selle kohta midagi öelda? ei ole, sellega on meie koosolek lõpetatud. ei, Part, palun. Eh, ehm, siiski vastaksin. härra Sarvamaa sõnadele. roheliste strateegia kohta, härra Sarvamaa, minu soovitus teile oleks vaadata mõelda täiskogu arutelule, mis toimus. mõelge, mida proua Grosstedt ütles, mida Saksa äh, kristlik demokraat Werner Langen ütles härra Selmeri kohta. ja siis äh, koputage oma südametunnistusele ja vaadake, et mitte ainult rohelised ei ole muret väljendanud. Tõnis Liiu. Eh, oma fraktsiooni nimel tahaksin toetada seda, mida Stas just ütle-, just ütles, minu arust on mure üldisem, ka protseduuriline küsimus on mul. võime muidugi resolutsiooni arutada, niipea kui me selle projekti saame, aga terve rida küsimusi on jäänud vastuseta. komisjon ei, ei kommenteerinud härra Le Soiri artikli küsimust, kus härra äh, Selmer ütles, et Juur-, Juncker pakkus talle tööd juba enne, seda töökohta juba enne jõule see on väga oluline resolutsiooni seisukohast ja on veel teisi sarnaseid küsimusi, mis jäid vastuseta. ma arvan, et peaksime uued küsimused koostama. hästi, siis uus tähtaeg eh, küsimustiku kohta küsimused ja <clears throat> eh, see, mille me veel enne lihavõtteid saadame, palun panustage sellesse. mul on kahju, et resolutsioon ei ole veel valmis, aga on keeruline kõike nii teha, et asi tõesti väärt midagi oleks. homme hommikul vara me peame ikkagi juba kuhugi välja jõudma ja me veel töötame veel juriidiliste aspektide kallal ja ma usun, et siis vähemasti on meil, mida ette näidata. ja siis ma juba ootan rõõmuga teie muudatusettepanekuid. suur tänu ja sellega on töö lõppenud.